Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues. tere päevast, lugupeetud kolleegid, paljud ei ole veel siia jõudnud, aga meie, meie kohtumine pidi algama kell kolm ja kuna ja tüüpilise saksa täpsusega sooviksin ma ka alustada nüüd kell kolm. meie meie komisjoni esimees härra Puusek ei ole praegu siin, ta palus, et ma asendaks teda ja juhiks meie arutelu. ma kõigepealt tutvustan meie tänase koosoleku kõnelejad ja ma tänan neid meie komisjoni nimel, et nad on nõustunud osalema meie koosolekul ja et nad on tulnud siia Brüsselisse kohale kõigepealt äh, ma teeksin väikse sissejuhatuse sellesse teemasse. E, äh, Euroopa Liidus äh, kakskümmend kolm miljonit VKE-d moodustavad meie majanduse selgroo, nad moodustavad rohkem kui üheksakümmend üheksa protsenti kõigist ettevõtetest ja ja nagu me teame, nad äh, äh, annavad tööd rohkem kui kahele kolmandikule inimestest Euroopa Liidus. digitaliseerimine on väga oluline protsess nendele VKE-dele selleks, et nad oleksid võimelised tõhusamalt töötama ja olema konkurentsivõimelised rahvusvahelisel areenil, kus Euroopa on maha jäänud. ja kõikvõimalik, kõik, võimalik, kõik äh, ettevõtted konkureerivad Euroopa turul ja meie jaoks on kõige parem võimalus on minna ise ülemaailmsele turule, olla seal kohal. VKI-de jaoks ei ole digitaliseerimine alati äh, tavaline ja ilmne ning äh, mõningates valdkondades, nagu näiteks äh, traditsioonilistes, traditsioonilises tootlustööstuses on erilisi väljakutseid digitaliseerimine võib tuua endaga kaasa suure nihke ettevõtte mentaliteedis, ärimudelites ja nii edasi ja seetõttu on vaja kohanemist, vaja näiteks personali koolitada ja meie tänasest kuulamisest nüüd me oleme ette näinud kuulamiseks kaks ja pool tundi kella kolmest poole kuueni ja meil on see kuulamine jagatud kahte ossa. mõlemad äh, lõpevad umbes kahekümne viie minutilise küsimuste-vastuste vooruga ning ma paluksin parlamendisaadikutel piirduda oma sõnavõttudes kahe minutiga, et äh, kõnelejatel oleks võimalus teie küsimustele ka vastata. ja kõigepealt esimene paneel. ma tahaksin nüüd anda sõna professor Katrin Leedigile umbes kümneks minutiks. professor Leedi on ähm, ähm, poliitikateaduste ähm, ähm, professor Strasbourgis äh, ja sõna on teil, professor Leedi. ma vajan oma slaide, ütleb proua Leedis. paraku ei ole neid slaide ka tõlkidel. okei okay.. okei okay,, thank you. But it's easier of course with a, a presentation. I will speak in, in french. ja räägin prantsuse keeles, ütleb proua Leedis Ehm, meilt paluti, et me keskenduks VKE-de eh, digitaliseerimisele ehm, nende VKE-de puhul, kes tegelevad eh, toota tööstusega ja VKE-de puhul üldiselt ja selge on see, et eh, digitaalne üleminek puudutab kõiki majandusvaldkondi ja mõningatel juhtudel on see mõju väiksem, kui me võtame näiteks kaks eh, eh, poolust, eh, turism ja ehitussektor ja siis me näeme, et see digitaliseerimise protsess sellele ei läheneta samal viisil igal pool. ma toon äh, konkreetseid näiteid, vahel on raske mõista, et kuidas Euroopa Liidu digitaalne tegevuskava, kuidas poliitilised otsused äh, siseriiklikul tasandil, kuidas neid kogetakse koha peal ja kuidas meie ülikooli õppejõud või siis äh, inimesed, kes tegelevad VKI-de arendamisega, kuidas meie üritame ellu rakendada ühelt poolt kõiki neid tehnoloogiaid, kõiki neid innovatsioonikavasid äh, ja kuidas majanduses osalejad sellega tegelevad. meie jaoks see digitaalne üleminek, äh, ma tutvust-, ma ma toon teile mõned näited. räägin sellest, millised on kogemused ähm, pilvandmetöötlusega seoses näiteks ähm, plat-, intensiivse äh, arvutusvõimaluse äh, loomisega Strasbourgis suurandmekogudega seoses näiteks äh, on meil olnud äh, piiriülene lähenemine. ja me oleme tegelenud siis ka energiatõhususe heade tavade levitamisega ja me oleme üritanud arvesse võtta ka küberohtusid, millega peavad kõik kokku puutuma ja oluline on ka teada, mil määral saab kasutada neid digitaliseerimise kogemusi tööstuse vallas ja mil mä-, ja oluline on teada, et vaja on äh, väga avatud lähenemist, tegem-, ja praegu on Euroopa turul ja siseriiklikel turgudel väga palju pingeid sellega seoses. nüüd äh, räägin nüüd ühest äh, kogemusest pilveandmetöötlusega. ma juhtisin suurt projekti selleks, et algatada pilveandmetööstuse projekt, töötlemise projekt minu kodupiirkonna Elsassi VKI-de jaoks. me näeme täna väga hästi, et ehkki me oleme väga keeruka pakkumise välja töötanud, VKE-d, töötleva tööstuse VKE-d eriti pilvevõimalusi ei kasuta ning Eurostati statistika on siin ära toodud, te näete, et eriti Prantsusmaal ja Saksamaal, kuna me oleme piiririigid, me alati võrdleme üksteist, Prantsusmaa ja, Prantsusmaal ja Saksamaal äh, Ehm, ettevõtted kasutavad vähe pilveandmetöötluse võimalusi, aga meie eh, VKE-d on siiski internetis eh, ning tahaksin teile kohe öelda, et eh, tehkem vahet internetis olevatel VKE-del, meil on väga hea mm, olukord sellega seoses, ja digitaliseeritud VKE-del, sest vahel aetakse need asjad segi, eriti mõned ettevõtjad ajavad neid asju segi, seal ähm, on segadust nende mõistetega, ähm, tootmis, äh, ähm, tootmine on suhteliselt vähe digitaliseeritud, siin on äh, Eurostati indikaatorid äh, pilveandmetöötlusega seoses töötleva tööstuse ettevõtted kasutavad, äh, kasutasid ainult seitsmeteistkümne protsendil juhtudel pilveandmetöötluse võimalusi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. on indikaatoreid, mis puudutavad 3D äh, printimise levikut, uusi printimisvõimalusi, mis võimaldavad kiirelt prototüüpe toota. meil ei ole siin laserlõikamise kohta andmeid või siis äh, teaduslike arvutuste kasutamist ja digitaalsimulatsioonide kohta kasu-, kasutamise andmeid, aga loodetavasti paari aasta pärast Eurostatil on kõige, kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta ka sellised indikaatorid olemas. see on esimene element. teine element, millele tahaksin keskenduda, on äh, see, mis puudutab teaduslikke arvutusmeetodeid ja nende kasutamist VKE-de puhul, eh, high performance computing VKE-de jaoks, selline algatus on meil, see peab võimaldama VKE-del eh, muutuda konkurentsivõimelisemaks eh, meil on sellised, sellised tegevuskavad, kus äh, ühelt poolt on võimalik simuleerida tooteid, äh, tootmisstsenaariumeid, ähm, teatavaid molekule, nende toimimist, ükskõik, kas tegemist on aeronautikaga, autotööstusega või mingite muude valdkondadega, on võimalus töötada välja tooteid ja teenuseid tänu intensiivsetele arvutusmeetoditele ning meil on võimal-, see hea võimalus, et meil on e-, Euroopa ja liikmesriigi vastavad projektid äh, ja piirkonna tasandi projektid äh, ning ma rõhutan siin just nimelt Prantsusmaad ja Saksamaad, kuna neid ma tunnen kõige paremini. meie ülikoolides on äh, vastavad platvormid olemas, mis on avatud VKE-dele ja see on väga oluline asi, see on üks asja, projektidest, mida ma juhin oma Strasbourgi kolleegidega ja Baden-Württembergi ülikoolide mm, kolleegidega, et äh, me, see puudutab just nimelt sellist teaduslikke arvutusmeetodeid ning suurandmekoguseid, meil on võimalus äh, säilitada neid suurandmekogusid ja neid töödelda ning võimaldada VKE-del, kellel ei ole neid võimalusi kasutada või kes siis ei osa, oska kasutada neid algoritme, et neil on võimalus saada juurdepääs sellistele platvormidele, see on väga oluline asi, see valdkond areneb kindlasti edasi ning meie ülikoolidel on ka avalik ja meie avaliku erasektori partnerlused võivad anda ligipääsu siis meie piirkonna VKI-dele, nendele võimalus-, ning äh, see võimaldab meie VKE-de konkurentsivõimet äh, suurendada vähemalt äh, sellele tasemele, mida soovivad saavutada hiinlased või ameeriklased. Te näete siin veel ühte näidet. see tähendab äh, ülem Rei-, Reini ülemjooksu piirkonna äh, projekti, milles osalevad ka Euroopa Liit ja mm, Federi projekt, äh, meil on ühisprojekt, äh, mis puudutab ettevõtete teenuste digitaliseerimist. ma toon teile siin konkreetsed näited projektidest, mida on ellu viidud IT Ähm, mm, äh, Reini ülemjooksu IT-projekti raames äh, see puudutab siis äh, Alsassi, Rheinland-Pfalzi ja Baseli piirkonda, meil on seal klust-, klastrite võrgustik Friibur-, Freiburgis, Ludwigshafenis, Alsassis Kaisas, Kaiserslauternis. me oleme ühendanud oma võimekuse selleks, et on arendada teenuseid, millest oleks kasu VKI-del, ükskõik kas tegemist on tootva tööstuse või teenuseid osutavate VKI-dega. ja siin on erinevaid vahendeid, mis arenevad kiiresti edasi ja meil on selline üldine lähenemine piiriülesele piirkonnale ja see on väga kasulik VKE-dele, kes selles piirkonnas tegutsevad. siin on ära toodud osalejad, klastrid ja partnerid, kaubanduskojad või siis äh, ülikoolid ning äh, väga huvitav keskus, Euroopa Tarbija äh, kaitsekeskus, mis tegutseb Prantsusmaal ja Saksamaal, meil on ühine tarbijakaitsekeskus mis asub siis meie riigi piiril. ja viimane asi, see on see osa, mis puudutab energiatõhusust ja äh, rohelise majandusega seonduvaid äh, võimalusi VKE-de jaoks, näiteks kui ettevõtte juht ettevõtte juht tihtipeale üritab selle teemaga eda, tegelemist edasi lükata, aga me oleme üritanud äh, tegutseda ühiselt selleks, et äh, levitada häid äh, praktikaid, mis seonduvad rohelise IT-ga, mis puudutab, mis kõik puudutavad siis energiatõhusust, näiteks äh, on tegemist roheliste andmekeskustega või tarkvaraga, sel-, kuidas võimalikult roheliselt oma ettevõtte tegutsemist äh, juhtida. see hõlmab kõike, mis äh, puudutab VKI-de tegutsemist ning meil on päris häid kogemusi mida oleks veel võimalik süvendada muidugi, ning teabe levitamine ähm, küberturvalisuse kohta on samuti üks oluline tegutsemisvaldkond. küberturvalisus, küberohud, kui me, neid on, vastavaid teadmisi on vaja e-, levitada, sest ähm, muidu on meie ettevõtted ohus ohus on nende oskusteave, ohus on ka nende materiaalsed varad, nii et see on ka üks valdkond, millega tuleb tegeleda. ja nüüd te näete, et meil on tõesti väga palju väljakutseid, millega on vaja tegeleda. eelkõige puudutab see koolitamist, vaja on luua uusi partnerluse mudeleid selleks, et edasi areneda, et ettevõtjad ja üliõpilased tegeleksid kõigi nende teemadega, mis puudutavad ettevõtete digitaliseerimist ja me töötame välja näiteks uut õppekava ka. me iga aast-, me iga viie aasta tagant muudame oma õppekavasid. meil on tõesti vaja väga palju tegeleda sellega, meil on vaja ka elukestva õppe võimalusi ka Euroopa Liidu tasandil, meil on vaja sertifitseerimisprogramme, vaja on ka rõhutada seda, et kõik osapooled peavad pidevalt tegutsema. vaja on vahendajaid äh, digitaalse ülemineku puhul vaja on kiirendada äh, digitaalset üleminekut äh, ettevõtete juhtide puhul ei ole normaalne, et, et advokaadil või äh, arstil on vaja tegeleda, aga ettevõtete juhtid, juhte ei su-, kohusta keegi edasi arenema selles vallas. ja e-, Euroopa ümarlaud äh, soovib kohandada väljaõpet, soovib kohandada standardeid ja sertifikaate Euroopa tasandil ja teostada jälgimist selleks, et oleks võimalik digitaliseerimise edusamme mõõta ettevõtetes, tööstusettevõtetes. selge on see, et meie kõigi jaoks ja paljud meist elavad ju piirialadel, on piirialane partnerlus ja Euroopa tasandi partnerlus väga olulised selleks, et kiiremini edasi areneda ja paremini toetada neid ettevõtteid, kes meie territooriumidel tegutsevad. Merci. suur tänu, professor Leeli. ja nüüd annaksin ma sõna meie teisele esinejale, doktor Laurent Zibel palun, teil on sõna umbes kümneks minutiks, doktor Sabell on doktorikraad innovatiivses majanduses ning ta on poliitikanõunik tööstuse ametiühingute jaoks, mis esindab siis varustusega tegelevaid, tegelevat tööstust, mehaanilist, elektrilist energeetikat ja muud tehnilist varustust suur tänu ja, ja suur tänu, et kut-, lubasite mul tulla siia Euroopa Parlamendi kuulamisele. Okay, sorry. There we go uh,. Briefly, industrial Europe is the. Industrial Euroopa on uh, ametiühing, mis esindab sada üheksakümmend tütarorganisatsiooni kolmekümne kaheksas riigis ja kõiki väärtusahelaid. meil on kuus koma üheksa miljonit liiget sellistes sektorites, kus töötab kolmkümmend kaks miljonit töölist. nii palju sissejuhatuseks, nüüd aga teemast endast. mida see digiteerimine ja tööstuse digiteeri-, digiteerimine tegelikult tähendab? meie mõistame selle all ülemaailmset alalist ja kõikjale ulatuvat võrgustikutööd äh, objektide ja inimeste vahel äh, elektroonikas, äh, soh-, tarkvaras, nii toodetes kui ka kui ka protsessides, disainis, tootmises, tööstustoodete kasutamisel ning hooldamisel meie ametiühing on näinud järgnevaid mõjusid ning ootab järgmiseid mõjusid tööstuse digiteerimisest. paistab, et mu slaidid ei tööta. sooviksin avada eelmise slaidi, kui see on võimalik. vabandan selle väikese segaduse pärast. kõigepealt äh, üldine mõju digiteerimisel on, et see toob kaasa ressurssidega, ressursitõhususe paranemise, sealhulgas äh, inimressursside kasutamise paranemise, ka samuti energia, toormaterjalide kasutamise paranemise, samuti protsesside usaldusväärsus, kiirus ning toodete kohandamissuutlikkus on, on suurem vastavalt tarbija ja lõppkasutaja vajadustele see mõju ei ole tegelikult digiteerimisspetsiifiline, vaid see on omane ka kõikidele teistele tööstusrevolutsioonidele, varasematele tööstusrevolutsioonidele. see mõjutab loomulikult töötundide arvu ja võimaldab samuti tööstustegevust ümber suunata. aga on, digiteerimisel on ka oma, täitsa omapärased mõjud mis erinevad varasematest tööstusrevolutsioonidest. Neid erimõjusid on näha kolmes valdkonnas. kõigepealt, enneolematult palju keskendutakse jõukusele ja jõule sektorites ja väärtusahelas. teine mõju on töölepingute ähmastumine, kadumine. varem oli meil klassikaline tööleping, mis oli tingitud tehnilisest asjaolust, et väga raske oli iga kord nõuda, mida töötajalt soovitakse ning seetõttu oli kergem töötaja lihtsalt äh, alluvana tööle võtta. nüüd, kus meil on digitaaltehnoloogia, on märkimisväärselt kergem konkreetselt äh, iga lepingu puhul äh, ja iga ülesande, äh, iga ülesande puhul paika panna uus leping. seda saab teha automatiseeritult ning see on lihtne ja seetõttu on üha rohkem nii-öelda ebakindlaid töökohti meie digiteeritud maailmas. ja kolmas erimõju kontroll ja koostöö, nii et liikumised võivad äh, toimuda mõlemas suunas kontroll selle üle, mida inimesed teevad, selle üle, mida ettevõtted teevad väärtusahelas ja teiselt poolt äh, võib toimuda rohkem koostööd võrdsete vahel horisontaalsel tasandil. see on äh, täiesti avatud liikumises olev protsess. I, I really apologize for this. vabandan kogu südamest selle segaduse pärast I, uh, I'm uh, sorry about it. Uh, yes, here we go. Um, so what is it that we as trade unions um, niisiis meie, ametiühingud, mis on meie eesmärgiks? meie eesmärgiks on äh, olla kujundavaks, äh, muudatuste kujundajateks, mitte ajada nendele muudatustele sõrgu vastu, vaid suunata neid muutusi õiges suunas. meie arvates see õige suun on võrdsus, osalus ning koostöö see aitab meil, meile tagada rohkem tööstustöökohti ning paremaid tööstustöökohti. meil on ka konkreetsed ettepanekud selleks, et kasutada ära digiteerimise potentsiaali, koostööd hõlvamaks, kaasavamaks, luua tööstustöökohti digitaalajastul ning pakkuda paremaid töötingimusi digitaalsemas muutunud maailmas. võtaksin need konkreetsed ettepanekud kiirelt ka paari sõnaga läbi. me mõtiskleme nende üle, töötame nende kallal. kõigepealt siis me tahaksime osaleda digitaalse ajastu uuendus, uuendamises vastutustundlikult, kasutada ära uuendustuse positiivset potentsiaali ka töökohtade loomisel, meil on vaja tõhusat äh, juhi tasandit äh, elektrooniliste komponentide ja süsteemide puhul, see on meil praegu suureks väljakutseks, siis kavatseme töötada ähm, äh, tsirkulaarmajanduse, ringmajanduse kallal tehanduses samuti äh, teha ülevaade sotsiaal- ja keskkonnatingimustest ähm, tootmises äh, rahvusvahelises väärtusahelas, et oleks tagatud äh, rahvusvahelisel tasandil võrdsemad äh, tingimused. samuti tahame uuenduse lisandväärtust õiglaselt jagada, seda saab teha maksude reguleerimise kaudu, kuid sellele aitab kaasa ka digitaalse to tootmise integratsiooni standardite avatuse, need, nende standardite üle ei peaks keegi kehtestama omanikutunnet ega rakendama monopolistlikke põhimõtteid. me tahaksime samuti, nagu proua Leedich, eelkõneleja ütles, et meie oskused kajastaksid samuti, kajastuksid samuti tööstuse juhtivtasandil me tahaksime ka töötada paremate töötingimuste suunas digitaalselt muutunud maailmas. ja meie soovitud suund poliitilisel tasandil oleks, et kasutatakse ära kollektiivläbirääkimisi, informatsiooni, teavitus ja konsulteerimisõigusi kõikide töötajate puhul, mitte ainult töövõtjate puhul, puhul, vaid ka kõikide nende puhul, kes on äh, töökohaga seotud, kellel ei ole võib-olla alalist töölepingut. tahaksime samuti osaleda tööaja alastes aruteludes, tööaja maht, paindlikkus on siin tähtsateks teemadeks samuti. on olulised äh, koolitus, väljaõpe digitaaloskuste valdkonnas kõikidele töötajatele ning äh, samuti on oluline töö ja eraelu tasakaalu tagamine ning ka eraelu puutumatus töökohal järelduseks ütleksin, et meie ametiühingud oleme valmis osalema dialoogis digitööstuse digiteerimise teemadel ning tööstuse digiteerimise vallas meie näeme selles mitmeid positiivseid võimalusi, mida tuleks edasi arendada. samas tuleks vältida ohte ning hoida ära seda, et rakendatakse ebavõrdset, sotsiaalselt hävituslikku äh, kõik jääb võitjale lähenemist. selle asemel tuleks lähtuda kõike kaasavast, koostööd soodustavast mudelist, kus kõik jäävad võitjaks ning kasu jaguneb kõigi vahel. ja siit veel saate täiendavat informatsiooni, kui soovite. suur tänu, suur tänu, doktor Sibel nüüd äh, anname võimaluse ka äh, fraktsioonide koordinaatoritel sõna võtta, kõigepealt saab sõna. Hannes Sende, Rahvapartei fraktsioon. Merci, monsieur le president. Je voudrais remercier nos deux invités pour euh... euh aitäh, ma tahaksin tänada äh, meie külalisi suurepäraste ettekannete eest. tõepoolest, me töötame praegu Euroopa digitaalturu tegevuskava kallal. Euroopa Komisjon tutvustas meile mõningaid võimalusi, näiteks, et äh, parandada juurdepääsu digitaalsetele teenustele ja toodetele tarbijate jaoks ja ettevõtete jaoks ja luua selleks äh, sobiv keskkond ja konkurentsitingimused, mis oleksid õiglased. mina tahaksin rõhutada kahte asja seoses teie sõnavõttudega. omalt poolt hindasin ma väga seda eristust Katrin Leedigi poolt, ma arvan, et me peaksime sellest inspiratsiooni leidma. Te eristasite äh, ühelt poolt äh, internetis tegutsevate, tegutsevaid VKE-sid ja teiselt poolt digiteeritud VKE-sid äh, võiks mm, rääkida muidugi internetis tegutsevate VKE-de ähm, edulugudest, te rääkisite, et väga oluline on ähm, te rääk-, mind huvitaksid need indikaatorid, millest te rääkisite, kas see tähendab, et me oleme midagi otsuste ahelas või analüüsi ahelas tegemata jätnud, ma tahaksin teada, mi-, millisel tasemel on need tegemata jätmised, et kas me oleme midagi tegemata jätnud, et kas äh, puudujääke on poliitika tasandil või teadlaste endi tasandil äh, mida me saaksime teha selleks, et äh, parandada seda indikaatorite probleemi? ning teine asi, mida tahaksin käsitleda, te rääkisite äh, olulistest väljakutsute, kutsetest, et äh, oluline on võimaldada VKE-dele juurdepääs erinevatele platvormidele, eriti mis puudutavad näiteks teaduslikke arvutusi ja nii edasi ja äh, see tähendab seda, et tuleb lähendada VKE-sid üldiselt äh, ülikoolide maailmale. Äh, me oleme aastaid öelnud, et äh, oluline on VKE-de maailma lähendada ülikoolidele selleks, et edendada innovatsiooni. aga kui me näeme konkreetselt, mis toimub, siis on VKE-sid, kes on ülikoolidega tihedalt seotud, aga me näeme, et seal on ka mõningaid pidurdeid, pidureid, olulisi pidureid, tihti öeldakse, et kultuurid on erinevad. kas teie arvates kõige puhul, mis on digitaalne, kas seal õnnestub meil see lähendamine paremini, kas seal ei ole ka mingit sellist äh, sisulist probleemi VKE-de puhul, et ähm, mida te ka siin ka veidi mainisite, et tegemist on kompetentsi probleemiga, me võiksime küsida äh, ka master, magistritegevus õppekavade kohta, aga üldiselt, et kas meil on piisavalt, piisav kompetentsi ja kvalifikatsiooni tase, kas inimesed, kes ülikooli lõpetavad, saavad korralikult hakkama ettevõtete maailma? Mm, Martina Werner. Martina Werner, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. Äh, aitäh, härra esimees, aitäh ka nende tõesti väga heade huvitavate ettekannete eest. ma arvan, et see digitaalne äh, muutus just töötlevas tööstuses on väga suureks väljakutseks äh, ja see on ka oluline ka online'i ja noorte start-, äh, alustavate ettevõtjate puhul oluline, sellepärast et siin tuleb selliseid juba aastakümneid standardtöövõtteid muuta ja kohandada ja see on kindlasti väga oluliseks proovikiviks ka töövõtjatele. ja kui töötajaid ei kaasata sellesse protsessi, siis digitaliseerimise protsess ei ähm, toimi. kas teie võib-olla oma kogemustele rajanedes võiksite öelda, et kas äh, mõningates ettevõttes on see võib-olla eriti hästi õnnestunud ja te rääkisite ka, et mõningates riikides on kogu see protsess väga hästi äh, toiminud või kas on üldse näiteid ähm, Äh, selliste eesrindlike äh, kutseõppe võimaluste jaoks, see on siis seoses, seotud ka selle äh, tööstus neli punkt nulliga ja muudatustega ning ja huvipakkuv oleks ka kuulda, et kas on olemas ka mingid uuringud või on tellitud mingid uuringud, mis ka neid parimaid kogemusi ja tavasid äh, Ähm, kirjeldab ja nendest ülevaate andab. ja härra Sibel, te ka rääkisite sellest, et vajalik on sotsiaalne eh, dialoog äh, läbi viia ka Euroopa Liidu tasandil ja kus siis sotsiaalpartnerite ja ka teiste sidusrühmade esindajate vahel neid standardeid äh, arutataks. või peaks olema siis täitsa selline sektoripõhine dialoog teie arvates, aitäh! Thank you very much uh, for the ECR. suur tänu! Euroopa konservatiivide reformistide hulgast ei ole kedagi kohal, nii et äh, võtan endale vabaduse ning esitan oma fraktsiooni ise. ja mul on teile küsimused mõlemale. professor Leedich, te mainisite piirkondlikku algatust, mis hõlmas äh, Reni piirkondi, Baselit ja nii edasi ja nii edasi. kuid äh, mul on tunne, et riiklikud algatused, Plan Numeric Prantsusmaal ja Saksamaa vastav algatus omavahel ei ole hästi kooskõlastatud. kas äh, on võimalik neid plaane kooskõlastada, kas see regionaalkoostöö aitab sellele kaasa või mitte? ja küsimus äh, doktor Zibellile. see on härra mina ise olen tegelenud infotehnoloogiaga terve elu ja olen jõudnud järeldusele, et Ameerika Ühendriikides näiteks, kus ei ole kaasotsustamisõigust ja kus ametiühingutel ei ole praktiliselt mitte mingisugust mõjuvõimu, on suurtel tegijatel paremad eduvõimalused, aga siin Euroopas oleme vähem edukad. kas inimesed tõesti tahavad äh, seda kaasotsustamise õigust, kas inimestel on vaja kaasotsustamist või äh, tuleks lähtuda individuaalsest vabadusest ja enesemääratluse õigustest? härra Tamburano, EFTD. suur tänu proua Catherine Ledihile. meie fraktsioon on äärmiselt huvitatud äh, digita-, digiteeritud tööstusest, 3D äh, printimisest äh, ja võimalustest, mis sellega seoses avalduvad väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja võib-olla lausa füüsilisest isikust ettevõtjatele, käsitöölistele aga me tunneme ka teatavaid äh, kahtlusi, kas üks indiviid siiski saab keerulisi objekte sellisel moel toota, nii et samal ajal oleks järgitud erinevaid olulisi standardeid, näiteks ohutusstandardeid, sertifitseerimine tuleb siin mängu ja nii edasi. kui tegemist on väga väikese ettevõttega või äh, füüsilisest isikust ettevõtjaga, siis äh, on väga raske selliste asjadega toime tulla kas te oskate aidata äh, ja teha ettepanekuid selle kohta, kuidas õigusloomelisel tasandil äh, see, seda raskust leevendada ja siis äh, autoriõigused, kas tuleks võtta vastu õigusakti, mis aitavad ära hoida seda, et kopeeritakse asju, mis on veel autori õigustega kaitstud. see aitaks nende toodete elutsüklit pikendada, mille varuosasid enam ei toodeta. ja siis ähm, kas te kommenteeriksite ka digitaallõhe küsimust, see ei ole seotud mitte ainult ühenduse levikuga, vaid sellega, kas on olemas konkreetsed oskused selleks, et digiteeritud tööstusmaailmas toime tulla. kas te leiate, et võib-olla me peaksime läbi vaatama kogu koolide õppekava ja juba varakult hakkama tööd tegema varases lapseeas, enne kui nad teismelise ikka jõuavad? et sellisel moel aidata neil paremini kohaneda muutunud maailmaga. suur tänu, härra Tamburano ja härra Krell, vabandust, proua Krell. aitäh. ma arvan, et see on tõesti väga hea kuulamine ja siin me peaksime arvestama ka sellega, et teadus ja ja teadus-arendustegevus ühelt poolt ja selle äh, viimine ka VKE-desse äh, ja ka digitaliseerimine teisalt on väga olulised teemad ja mul oleks üks küsimus proua Leedikule ja mina olen põhikohaga Regionaalarengu komisjonis ja mul on väga hea meel kuulda, et te olete väga edukad olnud just äh, Saksamaa ja Prantsusmaa piirialadel ähm, olnud oma regionaalsete projektidega ja viimase ametiperioodi ajal äh, oli, me käsitlesime ka vastavat äh, määrust uut programmeerimis, uue programmeerimise aja kohta ja see oli seotud siis ka Horisont kahe tuhande kahekümnega ja selle eelarvega ja ma sooviksin ka teada, et kas need äh, võimalused äh, on ka kuidagi kohale jõudnud, kajastuvad kuskil, kas te neid projekte suudate ka paremini struktuurifondidega siduda, nii et ma ei tea, kas, kuidas see praktikas välja näeb, kas me peaksime veel kuidagi asja järele aitama. ma olen ise informaatik ja ma olen ka näinud, kuidas ettevõtetes on tekkinud hirm, kui midagi uut on sisse viidud informaatika valdkonnas ja seetõttu töövõtjate olukord ettevõtetes on minu jaoks äärmiselt oluline ja seetõttu ma leian, et ametiühingud mängivad just väga olulist rolli siinkohal. ja mil määral seda Euroopa Liidu tasandil ette valmistatakse või on siis Euroopa Liidus vaid vähesed ametiühingud, kus selle teemaga tegelevad, et mida saame meie teha selleks, et sotsiaalne dialoog ja et ka töövõtjate äh, haridustaset edendataks? aitäh, proua Kreel, ütleb härra esimees ja nüüd annaksin sõna kõigepealt professor Leedigile, selleks et ta saaks siis vastata nendele küsimustele mis käisid tema ettekande kohta. Teil on mõlemal viis minutit ja peale seda siis saab kohe ka härra Siibel sõna oma küsimuste vastamiseks. president ähm,, euh, alors en effet. ei, aitäh, härra esimees. küsimusi oli palju, võib-olla vastaksin kõigepealt viimastele küsimustele, siis teeksin tagu, tagu vastaspidises suunas. kõigepealt piiriülene mõju ja regionaalne koostöö meil on liiklikud plaanid, vastan siin üle Henkeli küsimustele, Prantsusmaal on oma programm, Saksamaal oma programm digiteerimise kohta, meie regionaalsed plaanid äh, on omavahel toetuvad ja, ja me lähtume riiklikest plaanidest, kuid äh, ammutame sealt inspiratsiooni. kakskümmend aastat oleme selles piirkonnas juba teinud Prantsusmaa-Saksamaa vahelist koostööd äh, Reini jõe piirkonnas ja me oleme juba harjunud selle koostööga. ja riiklikud plaanid, see on otsekui kirss koogil. ja ja regionaalne koostöö on keht-, on juba läbinud mitmeid programme, meil on ka Horisont kaks tuhat kakskümmend ja muud teised valdkonnad, kust me saame, või programmid, kust me saame Euroopa tasandil hammutada inspiratsiooni, samuti kõikides sektorites ja seitsmendas raamprogrammis ettevõtted osalevad, me kutsume neil üles võimalusi ära kasutama struktuurifondides seal on vaja häid partnerlussuhteid, koordineerimist, äh, ekspertteadmisi ja nii edasi ja nii edasi. kui meil õnnestub äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, ja Interreg viie mõtted ellu viia, siis see toob kasu kõigile, me võime häid tavasid levitada kogu Euroopas, sellepärast et kui me oskame seda ära kasutada, siis Euroopas on tõe to,, tohutu kogum häid tavasid, teadmisi ja mida tuleb jagada. ma töötan ka ülikoolis ja ma kutsun üliõpilasi üles kasutama ära seitsmenda raamprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümmend programme kui teadmiste allikat ja kahjuks äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, jäävad sageli ilma sellest äh, Euroopa Liidu rahastatud teadmiste pagasist, millest on äärmiselt kahju, sellepärast et hiljuti Interreg B ja C tasandil, 4C on olnud mitmeid kogemusi äh, ja on tehtud mingisugu-, on tehtud algatusi, mis võimaldavad ka väikestele keskmise suurusega ettevõtetele osaleda, muidu äh, on võimalused neil piiratud äh, ja nad ei, neile tuleb see, see tee lihtsamaks muuta, asjad ette ära teha, taldrikul kätte tuua, inkubaatorid, ettevõtlusinkubaatorid ja nii edasi tuleb kasutusele võtta ja te siin rääkisite sellest samuti Itaalia esindaja väikestest ettevõtetest. Äh, tehnoloogia siire tuleb kohale tuua, tuleb, tuleb neile kätte tuua. ja igasuguseid äh, kait-, igasuguseid abimeetmeid tuleb võtta, vastasel korral jäävad äh, väikesed ettevõtted, väiketööstus äh, kõigest sellest kõrvale ja uutest teadmistest kõrvale. tuleb teha sünteesi, tuleb neile näidata asjad äh, kätte, tuleb nad, tuleb levida häid, levitada häid tavasid, kasutades ära struktuurifondide vahendeid ja mina käisin Vareses samuti härra Itaalia delegaat külastasin väga huvitavaid ettevõtteid, Life Science äh, ja nad olid, kes oli aru saanud, kuidas asjad toimivad ning olid leidnud partnereid, kellel oli samasugune töövaldkond ja siis tekkis kohe kiirenev mõju. nii et vastata teie küsimusele, härra, võib-olla jätsin küll mõned asjad vahele, aga on see, et et kuidas me tegeleme siis autoriõigustega, kui me laseme kõigil printida, kuidas vähegi võimalik on, äh, siis äh, äh, on tulemuseks katastroof, nii et tuleb saavutada õige tasakaal, ei tohi saavut-, ei tohi lasta tekkida monopolidel, tuleb kasutada ära stand-, standardimist samal ajal. meil on siin open source tarkvarad ja nii edasi ja nii edasi, mida saab kasutada, aga aga igal juhul tuleb analüüsida seda, kuidas innovatsiooniplatvormidel koostööd teha. ja nüüd härra doktor Tsibel, suur tänu teile küsimuste eest, püüan neile järjest vastata, proua Werner. kõigepealt, kas on häid tavasid digiteerimise kohta tööstusvaldkonnast? jah, on küll mind hiljuti informeeriti, et näiteks Ühendkuningriigi ettevõte Valiant, mis toodab boilereid, on üks suurepärane näide ja on teisigi ettevõtteid. meie aga ei ole teadusuuringutega tegelev organisatsioon, kuid korraldame konverentsi novembri alguses, kus samuti toome konkreetseid näiteid häidest, headest tavadest. mis puudutab tööturu osapoolte vahelist dialoogi, siis meie leiame kindlasti, et digiteerimise vallas on sotsiaaldialoog vajalik ning püüame koostööd teha tööstussektori tööandjatega, et rääkida kõikidest digiteerimise äh, tagajärgedest tööle, innovatsiooniga seoses ja nii edasi ja nii edasi, et tulevikku kujundada. ja vastuseks äh, proua Krellile võib ka öelda, et digiteerimine on uus teema, uus teema ametiühingute jaoks, aga ka tööandjate organisatsioonide jaoks. kõik kõikide jaoks on tegemist äh, tundmatu maaga. me kõik mõistame, et tegemist on olulise muutusega, suure muutusega ning seda, selle muutusega tuleb tegeleda. meie roll Euroopa Ametiühingute Föderatsioonina on äh, tõstatab tõsta oma liikmete teadlikkust äh, sellest problemaatikast, tõsta ka oma tööturu osapoolte, vastaspoolte teadlikkust, sellepärast et sellega kaasnevad mitmed muutused, millest ei olda piisavalt teadlikud. ja ma räägin siin praegu toimuvatest muutustest. tõesti, asjad muutuvad, liikumine on dünaamiline ja härra Henkel, teie küsimusele vastaksin, et kas tõesti on vaja töövõtjatel ametiühinguid infotehnoloogia maailmas, see on provotseeriv küsimus tõesti. ühelt poolt ütleksin sellele vastuseks, et infotehnoloogia on olnud väga dünaamiline sektor, kus, kuhu inimesi on värvatud tuhandete kaupa. ja praegusel hetkel on indiviidide läbirääkimisvõime võib-olla piisav selleks, et tagada professionaalne areng ning selle kaitstus tulevikus. aga meil on olnud mitmeid kohtumisi suurettevõtete äh, töötajatega, Hewlett Packard äh, ja teised ja töötaja, töövõtjad saavad aru, et äh, neid mängitakse üksteise vastu üles, nad on surve all, nende töötingimused ja elutingimused halvenevad ning äh, nad saavad aru, et kollektiivtegevus on igati arukas. Ameerika mudel on selline mudel, kus äh, võitjale jääb kõik, nagu ma ütlesin ja mõnedel Ameerika ettevõtetel on õnnestunud kokku ajada üüratu kogus jõukust nii-öelda, aga meie küsimus on see, et millist sotsiaalset mudelit me tahaksime. kui palju kogu sellest jõukusest on jõudnud Ameerika kodanikele, Ameerika töötajatele? väga vähe, nagu te kõik teate. suur osa sellest kokku aetud jõukusest on jäänud üksikute välja valitute kätte, kes omavad neid ettevõtjaid, ettevõtteid, mitte töövõtjate kätte. meie töövõtjate esindajatena toetame sellist sotsiaalmudelit, kus kõik saavad ühe osa väärtusahelast endale ja väärt-, lisandväärtusest endale ja et meil on sotsiaalne ühtekuuluvus. see muudab meie ühiskonna üldiselt tõhusamaks ning ähm, selles mõttes äh, võib eeskujuks tuua Põhja-Euroopa riike, äh, kes on elavaks näiteks sellest, kui edukaks võib selline mudel kujuneda, aitäh! kas on veel mingisuguseid lisaküsimusi või võib-olla hilinejad soovivad küsimusi esitada, paistab, et ei soovi. sellisel juhul ma teeksin sissejuhatuse meie teisele paneelile jah, annaksin sõna meie esimesele kõnelejale, kes on see professor doktor äh, Hartmut Hirsch-Kreinson. tema on Tartmandi ülikooli Tehnikaülikooli äh, äh, majanduse ja tööstussotsioloogia ähm, endine juht ja samuti ta siis tegeleb ka sotsiaalsete arengutega, nii et sõna on teil, härra Hartmut Hirsch-Kreinsen. suur tänu, suur tänu teile tutva-, tutvustuse ja sissejuhatuse eest ja mul on hea meel, et ma siin ka mõningaid sotsiaalteaduslikke uuringu tulemusi digitaliseerimise äh, teemal saan teile eh, e-, esitleda ja saaksin, saan rääkida teile ka sellest, kuidas töö organisatsioonides on muutunud. ja siin ma keskendun vägagi tööstustootmisele ja seda ühel lihtsal põhjusel, nimelt eh, Saksamaal mõnda aega käib meil väga tõhus eh, poliitiline teaduslik arutelu ja see pealkirjal Industry 4.0, see on tööstus neli null nii et eh, loodan, et minu järgmine slaid nüüd tuleb, aga nii, väga hea. ja see ongi nüüd see järgmine slaid, ma ei hakka seda praegu selgitama, sest mul ka aega nii palju ei ole, aga tegu on väga kuulsa eh, slaidiga Saksamaal, nimelt eh, see kajastub pidevalt majanduspoliitilistes aruteludes Saksamaal, et praegu äh, me oleme siis juba neljanda tööstusrevolutsiooni lävel või isegi selle sees, et see on see, mida, mille, mida me siis peame digitaliseerimise all silmas. nüüd, millised on tagajärjed sellele protsessil töökohtadele ja kutseoskustele, et siin tooksin teile viis teesi lühidalt. esiteks nüüd ma olin natukene liiga rutakalt, läks nendesse nüüd ähm, kõigepealt. Ähm, kas, kas me äh, saame olema silmitsi töökohtade kaotamisega ja siin nii teaduslik kui äh, poliitiline arutelu on näidanud, et meil on siin väga erinevad seisukohad, nii et et äh, mis puudutab töökohtade kaotuse arutelu, siis see on vägagi ähm, vastuoluline, et ühelt poolt on meil siin väga pessimistlikud tulemused, et kaks äh, Briti teadlast äh, uurisid siin seda küsimust ja vaatasid äh, siis, milline saaks olema järgmise kahekümne, kahekümne aasta jooksul töökohtade kaotus ja nad ütlesid, et nelikümmend seitse protsenti töökohtadest automatiseeritakse. ja see eh, puudutab siis eh, eelkõige just madalat või keskmist kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. nüüd eh, teisalt Saksamaal ja seda eelkõige ju selle tööstus neli null arutelu raames on meil ka väga optimistlikke seisukohti ja need lähtuvad sellest, et järgnevatel aastatel luuakse sadu tuhandeid uusi töökohti ja sellega seoses saavad olulisemaks ka paremad kutseoskused niisiis, kas digitaliseerimise raames see klassikaline kompensatsiooni mehhanism ka rakendub, nii nagu varasemate tööstusrevolutsioonide käigus nimelt. kui, et kas see lühiajaline töökohtade kadu ka kuidagi kompenseerub ja siin on väga erinevaid tulemusi saadud, nimelt meil näitavad tulemused Saksamaal aastani kaks tuhat kakskümmend viis me kaotame üle kuuesaja kümne tuhande töökoha, aga samas äh, luuakse üle miljoni uue töökoha, nii et äh, nagu öeldud, tulemused on väga vastuolus. nüüd see teine tees, äh, see on seotud küsimusega, et kuidas kvalifikatsioon ja töökorraldus arenevad. ja siin on meil selline mudel ära toodud, kus on kaks erinevat perspektiivi ära toodud esimene on selline pessimistlikum väljavaade ja nüüd jõuan ka slaididega õigele, õige slaidile, niisiis. see slaid on selline optimistlikumat laadi eh, slaid, see eh, meie siis nimetame seda upgrading või eh, väärtuse suurendamise perspektiiviks, nii et see on seotud siis digitaliseerimisega ja juurdepääsuga infole ja see tähendab ka, et äh, nõudmised äh, kutseoskustele, kvalifikatsioonile äh, kasvavad ja see tähendab, et tuleb luua ka parema kvalifikatsiooniga töökohti. nüüd teisalt meil on siis seoses kvalifikatsioonide arenguga kaks tees, mis näitab, et on tegu ka polariseerumisega ja selle äh, polariseerumisteese keskmes on siis see idee, et eelkõige just need keskmise kvalifikatsiooniga töökohad, need sellised rutiinsed töökohad, näiteks ähm, mis puudutab siis ähm, hooldust, komplekteerimist ja nii edasi, et sellised töökohad ähm, kaovad ja siis üleval ülevale poole äh, luuakse küll äh, selliseid ähm, kõrgema kvalifikatsiooniga töökohti, aga samas allpool jääb äh, palju madala töökoha, madala kvalifikatsiooniga töökohti nagu üle, sellepärast et tegu on sellise ähm, manuaalse tööga, mida on äärmiselt keeruline automatiseerida. nüüd järgmisel slaidil me oleme siis ära toonud ka selli-, selle, nende ideede mudelid, nii et ühel pool on siis see polariseerunud organisatsioon, et siin on kesktase on kadunud, nii et nii et meil on siin üks tase, mis, mida siis nii-öelda upgrade itakse ja siis meil on see lihtsam tase, kus enam midagi eriti ei toimu ei, ja kus on vähem kvalifikatsiooni nõudvat tööd. nüüd teisalt, teisel pool on meil selline organisatsiooni vorm, mida me nimetame nii-öelda Ähm, sülema organisatsiooniks, nii et äh, see siis ähm, võtab kokku ka selle upgrading ähm, teesi, nimelt kus personal äh, ise algatusi võtab, neil on väga palju mänguruumi oma äh, töökoha puhul ja nõudmiste puhul. nii et tegu on selliste kahe skemaatilise mm, perspektiiviga, mida praegu väga palju arutatakse, nüüd see polariseeritud mm, perspektiiv, eh, seda eelkõige just, mm, seda eh, toetavad eelkõige just meie kolleegid USA-st, aga samas seda teist eh, perspektiivi, seda Sülema organisatsiooni, Äh, perspektiivi. see on eelkõige just meie Saksamaa tööstuse arutelude keskmes ja nüüd jõuaksin järgmise punkti juurde. see on siis see meie kolmas tees. ja see käsitleb siis mõtet, et digitaliseerimise äh, raames äh, toimub ka töö nagu piiride kaotamine, nii et nii et ettevõtete siseselt äh, piirid kaovad, nii et senised struktuurid äh, kaovad või need äh, või ähm, muutuvad õõnsamaks, see, see on eelkõige seotud selle Sülema organisatsiooniga ja, ja siinkohal on äärmiselt olulised ka need crowdworking põhised ähm, töömudelid, ehk selline ühistöö, online platvormi põhine ühistöö ja üks küsimus, mida äh, ka väga palju arutatakse, nimelt et ettevõtete vahelised, äh, ettevõtete vaheline koostöö, see on crowdsourcing, kus internetipõhiste platvormide äh, baasil probleemide lahendamiseks koordineeritakse erinevate ekspertide koostööd ja millised on äh, nüüd selle crowdsourcing'u, crowdwork'i äh, mõjud, eelkõige kui on tegu äh, ettevõtete vahelise ühise tööga, et need on väga vastakad, et see puudutab eelkõige siis töötajate mänguruumi ja ja samuti töökohtade mm, ebakindlus ähm, suureneb ja see viib mind nüüd neljanda perspektiivini, neljanda punkti juurde ja kui ma võtan nüüd need erinevad perspektiivid need äh, kokku, siis äh, võib öelda, et hetkel mingisuguseid selgeid arengusuundi ei ole, vaid kui me vaatame lähemate, kaugemate tulevikku, siis meil on erinevad valikud. see tähendab, et me saame valida, äh, kuidas see töö areneb, millises suunas ja me peame lähtuma sellest, et ähm, me oleme küll tehnoloogia äh, push äh, olukorras, aga aga sellel ei ole mingisuguseid konkreetseid mõjusid äh, töökohtadele, aga kui me räägime digitaliseerimise valdkonnast, siis me peame vaatama kaugemale, me peame vaatama digitaliseerimist ka äh, sotsiaalvaldkonnas. nii et siin mängib oma osa tehnoloogia, teisalt ka need töö ja äh, kvalifikatsioonid ning samuti ka mm, töökorraldus, organisatsioon mängib äärmiselt olulist äh, rolli. nii et see, kuidas töö lõpuks välja näeb, see ähm, on seotud kommunikatsiooniprotsessidega, organisatsiooni mm, ülesehitusega, nii edasi, et see ei ole sugugi mitte uus väljavaade, aga aga igal juhul tehnika, organisatsioon ja töö, neid tuleb, mm, need kolme tegurit tuleb vaadata ühise süsteemina ja siis tuleb ka vastavaid ähm, äh, mudelite väljakujundamise ähm, suundi järgida, nii et seotud nii poliitiliste äh, otsustega kui siis ka otsustega ettevõtte tasandil ja nii edasi. nüüd viimane punkt, et kui me vaatame nüüd seda digitaliseerimise arutelu, siis ühelt poolt me peame räägima ohtudest. mõndasid riske ma juba mainisin, nii et meil on see äh, risk, et meil toimub kvalifitseerituse kadu ja samuti, et eelkõige just lihtsamad ja ka keskmist kvalifikatsiooni nõudvad töökohad kaovad ja meil on loomulikult ka see oht, et digitaliseerumisega suureneb ka järelevalve ja küsimus ongi, et kuidas ettevõtted kasutavad või ei kasuta seda kontrolli potentsiaali, seda järelevalve potentsiaali ära, nii et meil on siin ka paindlikkuse suurenemisega probleeme ja eelkõige, mis puudutab, ähm, mida tähendab digitaliseerimine VKE-dele, nii et ähm, me teame, et tõrksus VKE-de poolt on ähm, väga selgelt välja tulnud ka meie tööstus neli null arutelude käigus, kuid teisalt meil on ka väga palju võimalusi, meil on see võimalus, et äh, tööstus neli null arutelu viib meid uue aruteluni, kus me räägime sellest, kuidas tööd inimkesksemaks muuta, me saame uusi töövorme installeerida ja ja me saame tõesti töökohti muuta selliseks, et nad oleksid ka, ähm, et nad arvestaksid ka inimeste eaga ja samuti me saame ka äh, tööstus- või tootmistööd muuta huvipakkuvamaks ka noorele põlvkonnale, nii et äh, me ju näeme, et praegu noored äh, jooksevad tormi ülikoolidele, aga ja nii suurt huvi enam äh, tööstuse töökohtade järele ei ole. ja me ja me loodame loomulikult, et äh, tööstus neli null protsess saab olema Saksamaal edukas ja me loodame, et sellisel juhul meil ei, meie tööstus tööstuses olevad töökohad ei mitte ainult ei stabiliseeru, vaid see avaldab positiivset mõju ka teis-, teistele. aitäh! aitäh, härra professor Hirsch-Kreinson ja nüüd saab sõna härra Manuel Camella. Teil on ka äh, sõnaaega kümme kuni viisteist minutit ja härra Camella oli aastani kaks tuhat üksteist äh, Madridi Polütehnilise Ülikooli juures ähm, abiprofessor ja projektijuhiks ning hetkel on ta äh, Hispaania äh, ametiühingu komisjones Operas äh, töörühma liige ja nad tegelevad uute tootmismudelitega praegu. aitäh, tere pärastlõunat ja räägin hispaania keelt ma sooviks rääkida digiteerimise sotsiaalsest mõjust, ma olen selle töörühma liige, mis tegeleb töömudelitega ja komisjoni Sobreerase juures. me teame, kui oluline on Euroopas tööstuse digiteerimine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osas on tehtud edusamme, eriti teenustega seoses, aga ka tööstuses. ja me näeme, et meil on tegemist äh, informaatikas teatava paradoksiga ning üks Nobeli preemia laureaat ka juba rääkis sellest. kõige olulisem on, et me näeme üht-teist, aga see ei jõua tootmisstatistikasse, meil on nüüd tegemist neljanda tööstusrevolutsiooniga, tööstusega neli punkt null ja me näeme, et ähm, toimub äh, väärtusahela äh, ümberstruktureerimisega, mis puudutab erinevaid valdkondi ja me näeme, milliseid võimalusi need muutused endaga kaasa toovad, aga oluline on, et me näeme ka muutuste nelja tüüpi, mis tekitavad probleeme ja oluline on võtta ka poliitilisi algatusi nii äh, siseriiklikul kui Euroopa tasandil. et äh, tööstuse teenuste ja toodete digiteerimine viib selliste arenguteni, et me kardame, et mõningad töökohad vananevad, meil on vaja uusi töökohti, uusi pädevusi, uusi oskusi äh, kõigil tasanditel. algselt oli asi nii, et mõned ettevõtted pidid kohanema, vaja oli teatavat kompenseerimist, aga see viis sellise arenguni, et et vähenesid, vähenes siiski töökohtade arv nendes valdkondades, mida see eriti rängalt tabas. see tähendab seda, et me peame võtma arvesse ka uusi sektoreid selleks, et kompenseerida neid kadunud töökohti. see tähendab seda, et kõigil tasanditel peavad äh, institutsioonid väga tõhusalt tegutsema, vaja on käivitada teatavad programmid, mis näiteks puudutaksid taristut või siis teenuste pakkumist ja loomulikult on vaja uurida, millised on vastavad võimalused. aga loomulikult tuleb näha ka selles arengus peituvaid võimalusi ja tegeleda kohanemisega. ja meil on vaja uusi oskusi mm, tööelus. tegemist on muutustega, meil on vaja väga kvalifitseeritud töötajaid, on, osad töökohad enam ei ole vajalikud ja ka personal peab kohanema, see võib tähendada seda, et vaja on välja õpetada uusi töötajaid vaja on tegeleda ümberõppega nende puhul, kes äh, juba on tööle võetud, uue väljaõppega, see puudutab ka siis äh, koolitussüsteemi kõigil tasandil. vaja on luua positiivne kultuur, äh, kus oleks avatus muutustele see puudutab kutseõpet, ähm, elukestvat õpet, äh, nii töökohal kui väljaspool töökohta vaja on äh, mõelda nendele tsüklitele, mis äh, kaasnevad sellise muutusega ja mis on alati palju lühemad kui inimese tööealine iga. ja tõesti, tegemist on väljakutsetega kogu ühiskonna jaoks meil on vaja erainvesteeringuid ja tuleb arvesse võtta ka seda, et töötajatel on vaba liikumise õigus, tuleb vastavate arengutega kohaneda. oluline on see, et meil on vaja tugevat tööstuslikku baasi. Euroopa majandusest moodustab tootmine kakskümmend protsenti ning meil on vaja ka spetsialiste, kes äh, tunneksid uusi tehnoloogiat äh, ning äh, oluline on loomulikult ümber- ja täiendõpe ning veel üks valdkond, mis areneb praegu, tegemist on sellega, et tege-, tekivad uu-, uu-, et on tekkimas uus ebavõrdsus äh, erinevate vald-, erinevate piirkondade vahel. me rääkisime sellest, et mõningad äh, töökohad on äh, muutunud üleliigseks, see puudutab kõiki töötajaid, on vaja lühiajalises perspektiivis olukorda parandada, aga vaja on tegeleda ka poliitikaga, väljaõppega, sektori spetsiifi-, lisalt on erinevaid rakendusi. see puudutab ja on olulisi arenguid nagu näiteks äh, teabealane äh, ebasümmeetria võib tek-, võivad tekkida oligopoolid, see puudutab ka digitaalseid platvorme. ja me peame loomulikult jälgima selliseid arenguid ja neisse ka sekkuma. meil on äh, digitaalne siseturg. erinevates piirkondades on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele ja sellega kaasneb ka teatav risk nii sektori spetsiifilises kui tööstuslikus mõttes võib äh, tekkida ebavõrdsus äh, ja see puudutab ka vastava arengu positiivset mõju. meil on Euroopa tasandil vaja mehhanisme, mis seda arvesse võtaks. kahjuks kõneleja loeb oma ettekannet ette väga kiiresti. ning viimane punkt, see puudutab töösuhteid Euroopas. elektroonilised instrumendid, mis meie käsutuses on, need toovad endaga kaasa uued sidemed, uued sidemed tek-, suhted tekivad ka töötajate vahel, paljusid töötajaid saavad ettevõtted igal hetkel ka distantsilt kontrollida, sõltumata sellest, kus nad asuvad. digiteerimine tähendab ka seda, et osasid teenuseid hakatakse väljast sisse ostma. on VKE-de võrgustikud, töötajate võrgustikud ja tuleb mõelda ka sellele, et äh, need töötajad äh, on ainult piiratud määral autonoomsed, kuna nad saavad, äh, kuna nad sõltuvad oma tööandjast. vaja on parandada tõhusust, edendada loomingulisust, innovatsiooni ja oluline on ka paindlikkus, aga töötajate jaoks see paindlikkus on miski, mis ohustab stabiilsust ja töötingimusi, ohustab töötajate igapäevaelu ning dispersioon võrgustikes, see mõjutab loomulikult suuri tööstuskeskusi, töötajate jaoks on tegemist uute ähm, ametiühingute vormidega, kasutatakse uusi tehnoloogiaid, see on võimalus äh, astuda vastu nendele ohtudele ja ikka jälle, ja nüüd on järjest rohkem ka rahvusvahelisi võrgustikku, oluline on äh, ametiühingute tasandil äh, teha koordineerivat tööd piiriüleselt, need on peamised väljakutsed, mis tulenevad, tulenevad uutest arengutest Euroopa ametiühingute jaoks, kui õigesti läheneda asjadele, on võimalik neid probleeme mõjutada nii, et need kogu ühiskonna jaoks kulgevad positiivselt. see võib olla ka ettevõtete jaoks stiimuliks parandada oma konkurentsivõimet. meie institutsioonid peavad neid arenguid jälgima, see puudutab tööõigust äh, ja äh, kollektiivseid tegutsemist. Äh, see on asi, millega tegeleb ka Euroopa Parlament. aitäh ja avan nüüd küsimuste vooru. rahvapartei nimel saab Hans Sander sõna. aitäh, härra juhataja, ma tänan Äh, sõnavõtjaid, väga kõrgetasemeliste äh, esitluste eest, te rääkisite väga palju digi-, ettevõtete digiteerimise mõjust inimestele, inimeste oskustele, te rääkisite ettevõtete mm, organiseeritusest, äh, suhetest ettevõtetega, Te rääkisite äh, ametiühingute tegevusest ning on üks küsimus, mida on väga vähe käsitletud, nimelt äh, mõju meie territooriumitele. ma tahaksin äh, seda rõhutada. kas te arvate, et majanduse digiteerimine tugevdab linnalisi keskkondi? kas paralleelselt äh, tähendab see uusi võimalusi ka maapiirkondadele, kuna muutub töö iseloom või kas äh, need muutused toimuvad, aga nad ei mõjuta kuidagi meie riikide territooriume. aitäh ja nüüd SED fraktsiooni nimel proua Werner. aitäh, härra juhataja, aitäh ka kõigile kõnelejatele väga heade ettekannete eest. mul on küsimus härra doktor Hirsch Kreinserile äh, Te rääkisite väga hästi, millised on võimalused, millised aga võivad olla ka probleemid, mis kaasnevad digiteerimisega, eriti mis puudutab töösuhteid. kas te võiksite palun rääkida ka ajast, räägitakse revolutsioonist, aga tegelikult on tegelikult tegemist evolutsiooniga. millises ajalises raamistikus teie arvates see toimub? Te rääkisite platvormist industrii neli punkt null Saksamaal, aga samasugused arengud toimuvad ka teistes riikides. kas te arvate, et on tulnud aeg teha üksteisega tihedamat koostööd või kas te näete, et on mentaliteedi erinevusi, erinevaid lähenemisi, kas tegemist on Euroopa teemaga, millega me peaksime ühiselt tegelema? ja milliseid väljakutseid näete te äh, Äh, poliitika ees, millega me peaksime tegelema. aitäh ja nüüd ma sooviks ise ka küsida ECR fraktsiooni nimel paar küsimust. üks küsimus on professor Hirsch Kreinsenile. minu küsimus on, mil määral erineb see tööstusrevolutsioon varasematest tööstusrevolutsioonidest ja või kas võiks olla ka eeliseid, millele me veel ei ole keskendunud kui ma õigesti mäletan, siis äh, kui esimene tööstusrevolutsioon toimus, siis äh, paljud inimesed kahetsesid seda, et nad pidid oma kodud maha jätma, oma perekonnad äh, maha jätma ja minema tööle töö, vabrikutesse, mis olid kohati väga pal-, kaugel. ja me näeme, et me ei pea nüüd ise reisima, vaid reisivad bitid ja baidid ja ise võib inimene jääda koju kas see on üks aspekt, mida tuleks uurida, kas see võiks potentsiaalselt olla üks tööstus neli punkt nulli suuri eeliseid? ning äh, küsimus äh, härra Gamellale. Teie olete pärit Hispaaniast, seal on töötuse määr väga kõrge, eriti noorte töötuse määr on väga kõrge ja Hispaaniasse tulevad nüüd ka pagulased. minu küsimus on järgmine, kui see on tõsi, et isegi see härra Hirsch Kreinsoni positiivne ja optimistlik, optimistlikud ennustused äh, tähendavad seda, et lühiajalises perspektiivis äh, töökohad kaovad, ehkki pikaajalises perspektiivis äh, tekivad uued töökohad. kas see ei võiks anda panust siiski sellesse, et lühiajalises perspektiivis töötusmäär suureneb ning Miroslav Randstorf kuue mm, fraktsioonist saab oma küsimuse esitada nüüd. väga kummaline on, et teil on probleeme minu äh, nime hääldamisega, ütleb härra Miroslav Randstorf. see tegelikult äh, ei erine kuidagi teie emakeelest. ma pean ütlema, et minu küsimus on mõeldud reageeringuna professor Hirsch Kreinseni poolt öeldule. ma lugesin Lawrence Samrase mõtteid, et tegemist on ähm, president Obama ähm, majandusalase, majandusnõunikuga ning tema oli äh, finantsturgude liberaliseerimise taga. tema mõni aeg tagasi teatas, et läänelikud, lääne ühiskondadel ei ole mingit kasvupotentsiaali ja ainus võimalus, kuidas majandus kasvaks, on arendada spekulatiivseid mulle. spekulatiivseid mulle, mis hiljem kaotatakse, aga mõne, mõnda aega võivad need anda panuse majanduskasvu suurenemisse. mida teie arvate sellest väga kummalisest mõttest, mis on pärit Ameerika majandusmõtlejate eliidilt? aitäh ja proua Kumbula-Natri, palun! <clears throat> Very... aitäh väga hea sissejuhatuse eest kõigile neljale kõnelejale. minu küsimus on pigem, et mida me peaksime tegema? Euroopa on olnud üsna hea ühtse turu reguleerija, kommunikatsiooni reguleerija, ähm, tarbijate õiguste reguleerija ja nii edasi aga meie ei ole saanud hakkama sellega, et meie tööstus ei ole juhtival positsioonil, kui tegemist on digiteerimisega. nii et mida teie arvates peaks Euroopa tegema selleks, et taastada oma juhtiv roll maailmas? meil on riike ja piirkondi, kus digiteerimine on heal järjel, kus äh, haridustase on hea, aga kas see lööb töökohti, kuidas te kommenteerite äh, olemasoleva struktuuri toetamist, olemasolevate ettevõtete ja olemasolevate tööstuste toetamist, sest tegelikult ma kuulsin sõnade vahelt, et eh, Saksamaa eh, VKE-d tegelikult seda tööstus neli punkt nulli ei toeta. kas eh, selle põhjuseks on see, et seda ei peeta piisavalt innovatiivseks? minu meelest võiks ju tööstus ollagi väga innovatiivne ja me peaksime neid toetama, et nad digiteerimisega tegeleks aga kas meie peaksime lihtsalt lubama uutel innovatsioonil tekkida, aga me ei peaks äh, kaotama nii palju tööstust, kui meil juba on mina olen pärit äh, Soomest, meil on äh, väga väike mm, äh, riik tegelikult, aga me, meie oleme kaotanud ka kakssada tuhat töökohta, aga mina tegelikult arvan seda, et meie oleme digitaalses, et me oleme varem üsna palju võitnud tehnoloogiast, aga et nüüd äh, me hak-, me hakkame ka kaotama seda eelist. ja aitäh nüüd komisjonis TG Connecti esindaja proua Kali Ruhana. Thank you, Chairman, for giving us the opportunity to intervene in this uh, very important debate. suur tänu, et annate võimaluse ka meil osaleda selles väga tähtsas uh, arutelus tööstuse digiteerimise teemadel komisjon töötab selle teema kallal erinevate nurkade alt, meil on oma dialoog riiklike algatuste all, industry neli koma null ja, ja nii edasi ja nii edasi, teeme tööstajad tööstuse erinevate esindajatega erinevatel ümarlaudadel, tööstuse digiteerimine on loomulikult ühelt poolt tööstuse töölava, aga samuti ka reguleerijate tasand peab äh, sellega sammu pidama, äh, tooted, äh, protsessid, ärimudelid peavad uuenduslikumaks muutuma, digitaalne tehnoloogia nõuab seda ja meie arvates on mitmed olulevad eeltingimused digiteerunud tööstusele Euroopas, kui me tahame tõelist digitaal- ühtset turgu, et ettevõtted kasutaksid ära selle turu potentsiaali täiel määral ning pakuksid tooteid ja teenuseid, mis oleksid samuti sellega kooskõlas ning kättesaadavad kõikidele Äh, kodanikele, meil on vaja äh, kasvu, digitaalset ühtset turgu, ähm, komisjon on teinud äh, kuusteist tegevusettepanekut, et see saaks reaalsuseks. meil on vaja rahastamisvahendeid ühelt poolt, see on üks eeltingimus, tootmise kaasajastamiseks suurtele keskmise suurusega ettevõtetele, aga ka väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, samuti äh, investeerimispakettides peavad olema äh, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud võimalused ning äh, kõik ettevõtted, kes soovivad investeerida, peaksid seda saama. Need on eeltingimused, mis on väga olulised rahastamise vahendite kättesaadavus ja digitaalne ühtne turg, need on kaks kõige olulisemat eeltingimust meie tootmise arendamiseks. lisaks sellele on mitmed tegevusvaldkonnad, neli täpsemalt, teie tõstatatud küsimuste lahendamiseks. tahaksime seda tegevusvaldkonda edasi arendada nõukogu, parlamendi ja kõikide sidusrühmadega. esimene tegevus on ette nähtud VKE-dele ja, ja väiketööstusele ja aitab digitaliseerimist toetada. tooksin ühe tegevuse siin näiteks. tuleb tagada, et kõik VKE-d, ükskõik kus nad Euroopas on, saavad juurdepääsu nendele pädevustele, mis on vaja digiteerimiseks digiteerimine tööstusvaldkonnas ei tähenda seda, et VKE oleks internetiühendusega, vaid tuleb äh, investeerida igasugustesse tehnoloogiliste võimalus, tehnoloogilistesse võimalustesse, mis aitab juua, luua rohkem töökohti ja paremat väärtust. kõikidel VKE-del peavad olema juurdepääsuvõimalused nendele pädevustele, me teeme koostööd liikmesriikidega, piirkondadega, äh, selle saavutamiseks ka Euroopa tasandil peame saame aidata neid pädevusi levitada, juurdepääsu tagada pädevuskeskuste kaudu ning äh, organisatsioonide toetamise kaudu, mis on VKE-dele kodulähedased. see on üks tegevusvaldkond, juurdepääsu tagamine pädevustele kõikidele ettevõtetele Euroopas. teine võimalus on toetada tööstust avaliku erasektori partnerluse kaudu tehnoloogia siirdevaldkonnas, kanda hoolt selle eest, et Euroopa aitab kaasa väärtuste tootmise platvormide arendamisele, infotehnoloogia platvormid, veebiplatvormid, operatsioonisüsteemid, tarkvaravahendid, riistvaravahendid, kõik, mida on vajalik selleks, et meie kodusid, meie autosid, meie ronge veebiga ühendada, seda saab teha läbi avaliku erasektori partnerluse, teadusuuringute ja innovatsioonivahendeid kasutades ja samas tagades ka juurdepääsu oskustele. see on siis teine tegevuste valdkond ja kolmas tegevuste valdkond on meie tööjõu kohandamine oskuste õpetamine, ümberõpetamine, seda tööd tehakse peamiselt liikmesriikides. siin lähtume lähimuspõhimõttest, aga ma arvan, et kogemustest liikmesriigiti ja piirkondade vahel on võimalik väga paljugi õppida ning üheskoos on meil võimalik meie tööjõudu kaasaegseks muuta, neile uusi oskusi anda, meie noortele anda uusi oskusi. selle kallal teeme samuti tööd praegu neljas tegevuste poolt äh, mainisin siin varem digitaalset ühtset turgu ja investeeringuid ning neljas tegevuste valdk ongi tööstuse äh, huvide ka arvestamine õigusloomeprotsessis, äh, mida saab teha digitaalse ühtse turu valdkonnas, andmekaitse, andmete vaba, vaba voog ja nii edasi ja nii edasi, kõik need valdkonnad vajavad tähelepanu uued äh, õigusloomelised protsessid, sealhulgas ka õigusloome lihtsustamine vastutusvaldkonnas, ohutuse valdkonnas, turvalisuse valdkonnas, autonoomia, mida digitaalne tehnoloogia toob, toob meile uusi väljakutseid ja nende väljakutsetega tuleb töötada nii palju natukene komisjoni tegevusest selles valdkonnas, teeme koostööd kõikide sidusrühmadega, et äh, esitada rakenduskava, mis kõik need tegevusvaldkonda, valdkonnad aitab ka praktikas ellu rakendada. rohkem küsimusi ei ole ja rohkem küsimust soove ei ole, seetõttu esitaksin küsimuse. et paluksin kõigepealt ähm, professor Hirsch-Kreissenseril vastata küsimustele. aitäh siin paar-kolm korda küsiti, et mida poliitikas saab ära teha ja siin on väga palju räägitud ka sellest, mis praegu juba Euroopa Liidu tasandil tehakse, aga ma tooksin siin välja kaks-kolm aspekti. üks äh, aspekt äh, selles osas ausalt öelda, olen ma vähem pädev, aga ma äh, kuulen, et et informaatika ja, ja, ja tootmisvaldkonna ekspert, eksperiment, eksperdid ütlevad, et Euroopa Liit peaks just äh, standardimise valdkonnas äh, Euroopa Liidu tasandil äh, rohkem tegutsema. et see on seotud andmekogudega, see on seotud ähm, ka probleemideta juurdepääsuga, see puudutab ka siis ähm, andmekaitset, see on ähm, vägagi keskne punkt ja ja Saksamaal ja ka mujal öeldakse, et kui esimene häkker siseneb Daimleri andmebaasi, siis on digitaliseerimine juba äh, läbi. nüüd VKE-de digiteerimine, selle kohta ka juba paar sõna öeldi ja ma kirjeldaksin teile ühte lugu, et seda natukene paremat olukorda kirjeldada, et et hiljuti ühe autotööstuse alltarnija ettevõtte juhilt, kes, kelle ettevõttes on kaheksakümmend töötajat, üritasin talle selgitada tööstus neli null põhimõtteid ja tema ütles väga kiiresti, et jätke, meie peame plekki väänama ja raha teenima ja selliste küsimuste ja arutelude jaoks nagu teie ei ole meil üldse aega ja ma arvan, et see ongi selline VKE-de struktuurne probleem, et siin peab midagi tõesti tegema ära poliitilisel tasandil. siin on oluline just koostöö, võrgustamine ja kindlasti ka paremate tavade äh, vahetamine, et just siin tuleks poliitilisel tasandil rohkem ära teha ja siin tagada ka rohkem finantsvahendeid, seda ka juba mainiti. nüüd kolmas punkt, siinkohal ma sooviksin veel kord rõhutada väljaõppe ja hariduse küsimust, nimelt et mitte ainult IT-pädevusi ei peaks edendama, vaid äh, minu perspektiivist lähtudes, meie uuringu tulemustest lähtudes tuleb ka vaadata, et kuidas IT-pädevusi nende vajalike äh, tootmis, äh, tootmise jaoks vajalike oskustega kombineerida, sellepärast et informaatika on küll väga oluline paljudes valdkondades, aga tööstusvaldkonnas ainult informaatikaga palju peale hakata ei E, ei ole, sellepärast et ähm, informaatikast ainult ei piisa tootmispõrandal. Ähm, jah, see viib mind äh, järgmise punktini, mida siin ka mainiti, nimelt äh, piirkondlik areng. et mis saab nendest klastrite arengust? digiteerimine ähm, avaldab või võim-, omab kõige suurimaid võimalusi just sellise ettevõtete ülese äh, koostöös, mis selliste klastrite tekkimist edendab. ja, ja äh, need äh, tootmiskohad, mis varem hm, kulude tõttu kuhugi mujale kuluti, siis need võiks nüüd Äh, digiteerimist edendades tegelikult tagasi tuua ja ka võrgustamine on äärmiselt äh, oluline ja see avab ka uued võimalused piirkondlikule arengule ning äh, siin on keskse tähtsusega ka VKE-d, et kui meil on häid näiteid, eeskujusid oma kodulevel, siis sellel on ka selline tõuke mõju nii et äh, võrgustumine on üks võtmesõnasid, aga see on seotud ka piirkondliku arenguga ja loomulikult ka äh, digiteerimine pakub äh, võimalust ka näiteks äh, kaugtööle ja muudele sarnastele töövormidele. nüüd äh, siin räägiti ka, et kui kaua see aega võtab, millised äh, on need ajaraamistikud, siin erinevad ähm, eksperdid on erineval arvamusel, et mõned ütlevad, et tegu on äh, sellise äh, katkendliku innovatsiooniprotsessiga ja teisalt, ja nüüd ma tulen jällegi VKE-de juurde tagasi, et ettevõtted äh, ei saa selliseid kiireid innovat-, innovatiivseid ähm, protsesse endale lubada, nad peavad ikkagi mõtlema kuludele, optimeerima kulusid ja see, sellisel juhul oleks siin tegu sellise evo-, evolutsioonilise protsessiga. nii et need et, et tehnoloogia, ühelt poolt on meil need tehnoloogiaintensiivsed suurettevõtted, kus see digiteerimine käib kiiremini ja teisalt siis on VKE-d, kus need protsessid võtavad kauem aega. ja kui ma nüüd õigesti küsimusest aru sain, et et mis on see uus element selle uue neljanda tööstusrevolutsiooni juures ja, ja siin on just big data üheks mm, võtmesõnaks, samuti äh, küberfüüsilised ähm, süsteemid äh, ja võrgustamine. nii et äh, see on see tehnoloogiline pool, aga huvipakkuv küsimus on see ja, ja minu jaoks ja ka äh, teaduslikes ringkondades ja poliitilisel tasandil ei ole jõutud sellel osas veel tulemuseni, et millised on need sotsiaalsed mõjud. nii et me peame ka vaatama, millised on eelnevate tööstusrevolutsioonide tulemused, näiteks, et ametiühingute roll, samuti töötingimuste eeskirjad, kus inimesed tulevikus töötama hakkavad, nii et siin on olemas võimalusi, mida me peame suunama selleks, et tulemused oleksid positiivsed. aitäh ja nüüd kolleeg eh, eh, Möller. nüüd küsimuste juurde. niisiis, panin paar äh, võtmesõna endale kirja ma olen ametiühingute töörühma esindaja, siis ütleksin järgmist. et äh, siin räägiti erinevatest piirkondadest, muutustest, tasakaalust, samuti sellest, kuidas erinevad äh, valdkonnad, piirkonnad on äh, killustunud, kuidas see, kuidas seda arengut on mõjutanud digiteerimine, nii et siin tuleb arvestada erinevate faktoritega. näiteks mis puudutab äh, linna ja maapiirkonda võtame need piirkonnad. et loomulikult siin on võimalused äh, olemas. maaelu arengu jaoks on siin võimalused ja, ja samuti ka, mis puudutab suuri vahemaid linnas, et et siin võib ähm, oma töökohast tegelikult füüsiliselt vägagi kaugel asuda tänu digiteerimisele nüüd äh, see geoökonoomiline äh, aspekt, põhilõuna äh, aspekt piirkondades, kes on, piirkonnad, mis on rohkem keskendunud ühele või teisele konkreetsele tööstusvaldkonnale või tootmisele. nii et siin võib peituda oht näiteks võib juhtuda, et mõningad majandustegevused, mis ei ole nii suure arengupotentsiaaliga ja ei suuda kohaneda digiteeriva mm, mm, maailmaga, mõningates piirkondades justkui koonduvad. ja digiteerimine kindlasti mõjutab kõiki tööstusvaldkondi, aga kindlasti mitte samal määral ja sama kiirusega mina tulen riigist, kus on eksport äärmiselt oluline. et ma ei hakka praegu nii palju rääkima siin majanduskasvust ja nii edasi, aga võtame näiteks ehitussektori. ja loomulikult ka turism, teenused turismi raames. ja ehitussektoris ja turismis on ka selliseid ähm, võimalusi, kus me näeme ka positiivseid mõjusid, äh, kus me näeme ka äh, tööstus neli punkt nulli positiivseid mõjusid. ja need kindlasti mõjutavad positiivselt ka teenuste osutamist. aga loomulikult, äh, kuidas need mõjud väljenduvad, see mm, saab olema mm, erinev valdkonniti. näiteks 3D printimine, et kas see kuidagi väga mõjutab äh, turismi, seda ma ei tea, aga kindlasti mingisuguseid teisi valdkondi küll. näiteks äh, robotite kasutamine ehituses, äh, see on täiesti võimalik. aga igal juhul, kui tekib selline äh, ühelaadsete tootmiste koondamine ühte piirkonda, siis seegi võib tekitada probleeme. nüüd siin küsiti ka, et, et mil määral see revolutsioon erineb teistest tööstusrevolutsioonidest või mis, äh, millised on need arengutsüklid? mina olen äh, siin suhteliselt relativistlik. siin räägiti sellistest väga olulistest äh, ajahetkedest, mis olid olulised tööstuse arengu jaoks. aga võib-olla need konkreetsed ajahetked, millest me kogu aeg räägime, ei olegi tegelikult äh, need kõige olulisemad. Äh, arengud äh, toimuvad väga kiiresti, kiiremini kui varem. ka need uued võrgud et uued võrgud ja võrgustikud, me peame vaatama, milliseks see olukord kujuneb. nii et siin tulebki vaadata, millele me keskendume, kus on võimalus kõige paremaid ähm, tulemusi saavutada ja nii edasi. ja üks asi, mis puudutab eelkõige minu koduriiki ja ka mind, seda ka siin juba mainiti see on seotud töötusega. töötus on Hispaanias väga suureks probleemiks, aga ka paljudes teistes liikmesriikides, aga ka eelkõige just Hispaanias on töötus väga suureks probleemiks. see on loomulikult seotud ka selle eh, pangandusspekulatsioonide mulliga. aga see näitab ka, kui tugev on eh, ühe teise riigi majandusmudel et kui me lihtsalt äh, ühest mullist teise liigume, siis me peame ka tunnistama seda, et jah, võib tekkida täiesti katastroofiline olukord ja sellisel juhul ka tekib äh, nii kõrge töötuse määr. ja siin ka öelda, et äh, Hispaania tööstus on Euroopa tööstus aga tuleb öelda, et siin ei ole veel päris äh, kiiresti arengutega äh, kaasas käidud. me siin räägiti juba kaheksakümnendate aastate mm, arengutest ähm, tootmises ja juhtivtööstustest. aga mm, siin tuleb arvestada ka selle paradoksiga, et keeruline on ka seda võimekust, mis tegelikult ülikoolides, mis tegelikult äh, teaduses on olemas, on keeruline üle kanda praktilisse tootmisse ja tööstusesse. mina räägin muidugi siin ametiühingute kogemusest. meie oleme valmis varrukaid üles käärima ja tegu on siin loomulikult ka turvalisusega aga tegu on ka arengutega, millega me peame kohanema. aga mm, erinevaid asju ei tohiks üksteisega segi ajada. et jah, me peame sellest jäikusest, tõrksusest üle saama, aga me peame arvestama ka sotsiaalstandarditega, sotsiaaltingimustega Euroopa Liidu tasandil. aitäh ja professor Leevik sooviks ka veel sõna võtta sellepärast et äh, siin esit-, küsiti ka mõningate teemade kohta, mis puudutasid tema ettekannet, palun. jah, tegelikult tahtsin vastata Ansanderile, mis puudutas maapiirkondi ja tasakaalu erinevate piirkondade vahel. mul on õnn äh, juba kakskümmend aastat äh, juhtida ühte tehnopoli, mis asub maapiirkonnas, nüüd me oleme äh, rankingus allapoole vajunud, meil on äh, e-kaubanduse platvorm ja kõik äh, muu, mis äh, väga vajalik on, aga meil on puudu noortest Y-generatsioonist, kel, kelle jaoks see valdkond seostub linna, aga mitte maapiirkonnaga. meil on suuri probleeme noorte mobiilsusega. Ähm, probleemiks ei ole enam see probleemiks on äh, juhiloa olemasolu, vaja on äh, äh, kindlasti ja noortel on probleeme sellega, et neil ei ole enam autosid, viiskümmend protsenti magistrikursuse üliõpilastest ei oma autojuhiluba ja see täiesti välistab maapiirkonnas töötamise nii et see Y-põlvkond, kes äh, tõesti tunneb tehnoloogiat, kes äh, tuleb äh, just tööturule, neile meeldib elada mm, linnas, nad armastavad betooni ja tuleb see, mm, seda silmas pidada, võib-olla see on mingi Prantsusmaa spetsiifiline areng, võib-olla Soomes on asi teistmoodi, võib-olla teil nende uute ülikoolide ja kõigega on teistmoodi, aga meil on asi nii, mul on väga kahju selle pärast äh, et maapiirkonnad on nii unarusse jätnud, jäetud, et need ettevõtted, mis nüüd äh, tegutsevad maapiirkondades, meil on väga head äh, maapiirkondades asuvad ettevõtted, neil on raske leida inseneri, neil on raske leida uusi juhte, äh, sest nad ei ole niivõrd huvitatud maal elamisest, kui olid nendest vanemad inimesed. doktor Zibel, palun. jah väga lühidalt tahan vastata proua Kumbula Natri küsimusele, mis puudutas seda, et milline peaks olema Euroopa tööstuspoliitika. ma ei taha liiga detailidesse laskuda, aga dokument, millele ma tugisin oma, tuginesin oma ettekandes, see sisaldab mõningaid mõtteid poliitika, poliitiliste valikute kohta. üks olulistest asjadest on standardimine. Ehm, see ja meil on kaks erinevat suunda. esiteks standardid äh, peavad olemas olema ja neid, äh, need tuleb luua kiiresti, sellepärast et äh, nendega kaasneb väga suur kollektiivne kasu, kui need standardid olemas on. see on esimene asi ja teine asi, mis puudutab ähm, majanduslikke ja õiguslikke tingimusi standarditele ligipääsuks ja nende kasutamiseks kui need oleksid kellegi omanduses, siis see tähendab seda, et kogu see äh, kasu jõuaks ainult standardite omanikeni ning me peame tagama selle, et õiguslikud ja majanduslikud tingimused äh, nende standardite kasutamiseks ja nendele ligipääsaks oleks nii õiglased kui võimalik, et kõik majanduses osalejad, üks, äh, muuhulgas VKE-d ja kõik ülejäänud osalejad saaksid kasutada neid standardeid ja saaksid neist kasu, ilma et see kasu läheks välistele ettevõtetele, mis paljudel juhtudel oleksid Ameerika ettevõtted, aitäh! aitäh, doktor öö äh, Bellile selle täpsustuse eest ja lugupeetud daamid ja härrad, sellega on meie tänase pärastlõuna see osa läbi. ma sooviksin kõigepealt tänada kõnelejad, kõnelejaid ettekannete eest ja sooviks tänada neid saadikuid, kes osalesid arutelus. me kuulsime täna väga palju võimealustest ja ohtudest ja ma arvan, et me oleme siin kõik ühel meelel ka selles, et ükskõik, kas me nimetame seda tööstuseks neli punkt null või digitaliseerimiseks, see periood ei muuda täiesti mitte ainult meie tööstust ja VKE-sid, vaid ka ühiskonda. ja seetõttu ma arvan, et oli väga hea, et meil olid siin kolm professorit ja üks äh, härra, kes esindas äh, Euroopa Liitu kes rääkisid ka selle arengu sotsiaalsetest aspektidest ja see näitab veel kord, et sotsiaalvaldkond ja humanitaarvaldkond on ka väga olulised uurimisvaldkonnad, me ei, seda ei tohiks ära unustada te, äh, ehm, Horisont kakskümmend kakskümmend eh, programmi raames. meil on nüüd eh, paus eh, kella äh, poole kuueni ja alates poole kuuest on meil ühetunnine arvamuste vahetus härra Roberto Violaga äh, Euroopa Komisjoni sidevõrkude e, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektoriga. tegemist on esimese korraga, kui ta siia tuleb, sellepärast et ta alustas oma tööd oma tööpostil esimesel septembril, nii et ma oleksin teile väga tänulikud, kui te siia tagasi tuleksite poole kuueks ja kui te siis osaleksite sellel kohtumisel, aitäh!

okei okay,, one more time, good afternoon, ladies and gentlemen. veel kord tere pärastlõunat, lugupeetud daamid ja härrad. tahaksin avada meie tänase päevakorra mm, järgmise punkti arvamuste vahetus digitaalse ühtse turu meetmete hetkeseisu üle Euroopa Komisjoni sidevõrkude sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektori Roberto Violaga ja lisaksin, et äh, härra Violast sai peadirektor selle aasta esimesel septembril, nii et tegemist on esimese korraga, kui te meie komisjoni olete tulnud, nii et tere tulemast ja meenutaksin ka, et üks Junckeri komisjoni kümnest prioriteedist on äh, digitaalse ühtse turu loomine ja komisjon hiljuti avaldas oma äh, digitaalse ühtse turu dokumendi arvan, et see oli maikuus ning äh, ma meenutaks, et äh, meie komisjon töötab välja äh, meie komisjoni, parlamendi resolutsiooni sellele dokumendile, see on siis parlamendi vastus sellele strateegiale ja me vastame ka kuueteistkümnele spetsiifilisele tegevusele, millega komisjon kavatseb järgmisel aastal tegelema hakata. nii ja nüüd ma paluksin härra Violal tutvustada meile komisjoni ja oma peadirektoraadi seisukohti. meil on kokku üks tund aega ja ma teeks ettepaneku, et härra Viola teeb meile sissejuhatava sõnavõtu kõigepealt kümne minuti jooksul ja siis koordinaatorid või koordinaatorite asendajad saavad sõna kaheks minutiks ja ka muud huvitatud saadikud saavad igaüks sõna ühe minuti jooksul ja lõpuks paluksin härra Violal vastata küsimustele ja teha äh, lõppkokkuvõte, mis, milleks on ka ette nähtud viis minutit, nii et härra Viola, teil on sõna. aitäh, härra juhataja, lugupeetud saadikud, on väga suur rõõm siin olla ja tegemist on esimese korraga, kui ma peadirektorina siin äh, parlamendis olen, ma minevikus käisin siin korduvalt asepeadirektorina ning ma meenutan äh, kogu seda tööd, mida ma olen teinud äh, tööstuskomisjoni liikmetena erinevate oluliste teemadega seoses. mul on alati väga hea meel siin olla ja ähm, rääkida nendest äh, asjadest, millest teil on kasu oma edasises töös. Teie, härra juhataja, meenutasite, et üks Junckeri komisjoni kümnest äh, prioriteedist on äh, digitaalse ühtse turu loomine Euroopas komisjoni ähm, ametiaja lõpuks. on ähm, terve rida asju, mis on juba tehtud, aga on ka palju asju, mida on veel vaja teha ja seetõttu kuuendal mail, paar kuud pärast Junckeri komisjoni tööle asumist, avaldas komisjon strateegia, mis on kõikehõlmav strateegia, mis hõlmab neid asju, mida meie arvates tuleks teha selleks, et lõpule viia digitaalse ühtse turu loomine. see strateegia koosneb kuueteistkümnest tegevusest tegemist on kolmesaja kuuekümne kraadise lähenemisega, mis tege-, eh, hõlmab kõiki digitaalse ühtse turu aspekte ja miks on oluline, et meil on strateegia? Te võib-olla võiksite öelda, et kõik muutub nagunii digitaalseks, ühiskond, majandus, me võime lihtsalt eh, oodata ja vaadata ja asjad ise lähevad korda. meie aga seda ei arva. me arvame, et kui Euroopa äh, ei äh, tegele sellega, siis asjad muutuvad küll digitaalseks, aga Euroopa ei ole juhtrollis. see on see oht. meie näeme seda ohtu selles, et see tohutu üleminek, eriti interneti surve all, mis on äh, olnud äh, üheks tööstusrevolutsiooniks, mis on tõesti kõike muutnud, seda, kuidas me toodame, seda, kuidas me suhtleme, ja Euroopa ei ole selle juures olnud juhtrollis, kui nüüd Euroopa ei hakka tegelema proaktiivselt selle tehnoloogilise muutusega, ei koonda kõiki äh, olulisi jõude, mis meil Euroopas on, siis ähm, see ei lähe nii, nagu meil vaja on. mitte ükski äh, liikmesriik ei saa unistada, et nad, et saadakse hakkama millegi nii keerulisega nagu ühiskonna ja majanduse ümberkujundamine. see on asi, mida tuleb teha koos, tagamaks seda, et Euroopa on üks nendest piirkondadest, kus on töökohti ja kus on majanduskasv tänu digitaalsele tehnoloogiale. kui me vaatame digitaalset tehnoloogiat, siis see on vägagi hämmastav Äh, eriti no Lõuna-Euroopas on väga palju töö, noori töötuid, aga samal ajal on seal palju rohkem töökohti äh, kui töötajaid, kui tegemist on digitaalvaldkonnaga. nii et tulevikus on äh, tuhandeid vabu töökohti ja see näitab, kui oluline on saada võit selles digitaalses lahingus Euroopas ma räägiks veidi sellest, mida me teeme, milline on hetkeolukord. me üritasime vaadata vana väärtusahelat ja ma alustaksin sisust, sellepärast et võrgustikud on loomulikult olulised, aga kõige olulisem on see, mida sealt võrgustikest saada, sest võrgustikud on vahendiks. kui tegemist on sisuga, siis meil on kaks olulist tegevust plaanis, üks on autoriõiguse reeglite reform ja teine on audiovisuaalmeedia reeglite reform. esimene, äh, autoriõiguse reform. me loodame sellesse osa esimeste sammudega selle aasta lõpuks ühele poole saada. me anname lähemat teavet äh, tulevaste poliitiliste sammude ja meetmete jaoks, millega me tahame välja tulla selle aasta lõpuks ja siis me täiendame oma seadusandlike meetmete kogumit autoriõiguste osas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. autori õigused ähm, annavad võimaluse oma lemmiksisuga, mis on kodus äh, ostetud äh, reisida, teha piiriüleseid oste, mm, pakkuda uusi teenuseid, mis on olulised näiteks äh, teadlastele, äh, näiteks andmekaevandamine ja nii edasi, et tegeleda tea-, teemadega, mis on olulised autoriõiguse vald-, aspektidest kui tegemist on audiovisuaalreeglitega, siis äh, me oleme läbi viinud konsulteerimisprotsessi, mis on just lõpule jõudnud ja me analüüsime seda, äh, kui, mil määral on praegused reeglid sobivad muutunud äh, meediamaastikuga ning mis puudutab taristut, siis meil on see lairiba võrgustik, meie meie unistus ja ambitsioon on see, et igal eurooplasel peaks olema ühend-, võimalus kasutada lairiba ühendust, ükskõik milline see ühendus on, ja ne-, lairibaühendus peaks olema nagu äh, vooluvõrk või äh, või veevõrk, see tagab selle, et te olete ühiskonna liige ning kui vaadata nii-öelda asjade internetti, seda, kuidas vana süsteem, transpordisüsteem äh, arenevad, äh, siis äh, selge on see, et tegemist on uue väljakutsega, et miljardid inimesed on ühendatud internetiga, see on tohutu muu väljakutse, loomulikult on vaja uusi reegleid tuleviku jaoks ning seetõttu me oleme sellega tegelema hakanud, hakanud tegelema ka telekomi reeglitega, meil on praegu kaks äh, konsulteerimist, üks puudutab telekomi reegleid ja teine konsulteerimisprotsess puudutab uusi kiirusi, uusi eesmärke lairibaühenduste jaoks. meie ettepanek on, et me liikuks eda-, liiguks edasi digitaalagendaga reos, seoses ja et me mobiilsete ühenduste jaoks ähm, kehtestaks uued eesmärgid. ja kui me lähme teenuste valdkonna juurde, siis äh, me saame aru, et on äh, teemasid, äh, mis puudutab teenuste pakkumist internetis, mille osas, mida meil on vaja paremini mõista. näiteks me tahaks vaadata, et kas need Äh, kas kas reegleid on võimalik äh, lihtsustada nende ettevõtete jaoks, kes pakuvad teenuseid äh, internetis ja sellega seoses meil on kavas aasta lõpuks välja tulla õigusakti ettepanekutega. ja mis puudutab internetis ostmist, siis on väga palju eba, õigustamatut geoblokeerimist, kui tegemist on teenuste ja toodete ostmisega ühest liigesriigist äh, teise, kohati äh, lihtsalt ei lasta tehingut teha ja sellisel juhul loomulikult ei ole tegemist ühtse turuga ja tegemist on tõesti asjaga, mis võib äh, unistusest muutuda tegelikkuseks tänu Euroopa Komisjoni tegu, tööle ja Euroopa Parlament samuti osaleb selles, et meil oleks Euroopa ilma digitaalsete äh, piirideta, ma räägin siin äh, rändlustasude kaotamisest, mis võib varsti muutuda tõelisuseks tänu Euroopa õigusaktidele ning järgmine samm võiks olla siis sisu ülekantavus ja kolmas siis see, et ei oleks geoblokeeringut, et iga riik saaks, iga, iga inimene saaks Euroopas liikuda ilma digitaalsete piirideta, see on võimalik ja see on üks peamistest digi-, nähtavatest digitaalse ühtse turu äh, teoks saamise äh, eesmärkidest ning teine asi, meil on praegu ka avalik konsultatsiooniprotsess käimas äh, see puudutab seda, kuidas suured ja mitte nii suured teenuste osutajad, mida nimetatakse platvormideks, oma tööd korraldavad. platvormid on digitaalsed vahendajad ähm, praegusel ajal. platvormid, mis ühelt poolt äh, ähm, paku-, äh, või annavad VKI-dele võimaluse äh, tei-, pakkuda teenuseid tarbijatele, pakuvad teenuseid äh, ähm, VKI-dele, meil on tõesti väga palju erinevaid äh, juhtusid, juhtumeid. meil on, on äh, nüüd avalik konsulteerimisprotsess käimas, me küsime, et kas need äh, reeglid, mis kehtivad mm, klientidele ja ettevõtetele, kas need on sobivad, kas oleks vaja midagi muuta, milline on platvormide legaaldefinitsioon, millised on Äh, need tagajärjed, kui need osapooled majanduses horisontaalselt tegutsevad. nii et äh, need on siis need teemad, mida hõlmab meie strateegia ning äh, mille tulemusena toimuvad need konsulteerimisprotsessid ja mille tulemusena siis esit-, tullakse välja õigusaktide ettepanekutega. nii et Euroopa Komisjon valmistab ette tööd ja selle aasta lõpust ja järgmisel aastal tuleme välja äh, paljude õigusaktide ettepanekutega ja tuleme kindlasti nendega ka siia, aitäh And...! suur tänu! proua Del Castillo, Euroopa Rahvapartei fraktsioon, palun! suur tänu! räägin emakeeles, hispaania keeles. tere tulemast! meie tööstuse ja teadusuuringute ja energeetikakomisjoni. nüüd peadirektorina olete siin käinud korduvalt, olete andnud kaasa meie tööle erinevates teemavaldkondades. enne ja ja ka nüüd äh, ma ei näe mingisugust vahet de facto praegu, aga tere tulemast siis siiski peadirektorina meie sekka suur tänu teile selle kokkuvõtte eest, teie ettekanne oli väga hea ülesehitusega ja mulle meeldib, et te, te rääkisite digitaalse ühtse turu Euroopa lisandväärtusest, selle potentsiaalist, sellest, kui oluline on see, et kõik liikmesriigid eraldi ja üheskoos ühtsest revolu-, digitaalsest revolutsioonist maksimaalset kasu ammutaksid kasutaksid maksimaalselt ära kõiki neid võimalusi, mida digitaalne turg meile pakub. ja sellest lähtuvalt jagatakse asju, te, te jagasite asju sisuks, taristuks ja teenusteks mul on omalt poolt ka kaks kommentaari, rääkides telekommunikatsiooni ühtsest turust, ei tohiks me unustada ka rändluse teemat ja seda, et me tahaksime üle vaadata kogu hulgi müügikülje rändlusest. ma, mu kuna meid ei ole siin palju kohal, ehk lubate mul natuke kauem oma küsimust esitada kui kaks minutit. minule meeldiks, kui te räägiksite ka spektrist. spekter on üks oluline osa meie infokommunikatsiooni taristust ja teie oma ettekandes sellest ei rääkinud tahaksin, et te räägiksite ka täpsemalt juhtimistasandist, räägiksite Euroopa reguleerimisest, kas on mingisuguseid muudatusi siin vallas plaanis? härra Blanco Lopes, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. Muchas gracias. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de no perder el tren digital en agil- me kõik oleme ühel meelel et me ei tohi sellest digitaalsest rongist maha jääda. lairibavõrgustikust tuleb ammutada optimaalne kasu, see võimaldab äh, äriettevõtetel kasu saada uutest võimalustest ärimaastikul ning äh, aitab meil, see aitab meil võidelda ka digitaalse tõrjutuse vastu. mul on ka üks konkreetne küsimus. telekommunikatsiooni valdkonnas on äh, üsna ühesugused teenused pakkumisel. Äh, kas ei oleks siis loogiline, kui meil oleks ka ühine õigusraamistik, praegu on nii, et mõned ettevõtted peavad vastama rangetele tingimustele ja pidama kinni rangetest äh, turutingimustest, teised mitte kui teil toimuvad online platvormide konsultatsioonis, äh, siis kas samasugust te teemat käsitletakse, kas ei peaks neid valdkondi tegelikult pisut ühtlustama õigusloome vaatenurgast? me kõik tahaksime teataval määral ühtlustatust Euroopa Liidu tasandil, sellepärast et me ei tahaks, et tekiks äh, killustatud olukord liikmesriigiti. milliseid meetmeid te ette näete selles valdkonnas? kas äh, ühtlustamine, oktsionite ühtlustamine Euroopa Liidu tasandil või, või ühtlustamine liikmesriigiti või, või kuidas? ja siis äh, hiljuti langetas Euroopa Kohus otsuse safe harbori küsimuses ja see tõi andmekaitse tähtsuse meie päevakorda uuesti jõuliselt ja äh, kuidas te kavatsete toendada, toetada öö, äh, kasutajate omanikusuhteid äh, ain-, sisu osas. Äh, aitäh, te rääkisite väga paljudest kavatsustest äh, ja ma sooviksin teada, kas on mõningaid selliseid asju, mida komisjon praegu teeb, mida tegema ei peaks. näiteks ma mõtlen siin seda tõsiasja, et komisjon küll avaldab eesmärgid kõikidele kahekümne kaheksale liikmesriigile eesmärgid, mis mahus äh, internetiostud äh, peaksid aset leidma ja ma sooviksin teada, et äh, mis on sellise Brüsseli suun-, juhtnööri mõte? kas selle tulemuseks ei ole see, et rahvusvahelised kontsernid ja ma olen terve mm, elu olnud ähm, majanduses tegev, et selline selline eesmärk küll võib-olla tugevdab Amazoni, aga samas ähm, teisi jällegi nõrgestab, nii et ähm, mis on selle eesmärgi mõte ja kas komisjon ei peaks mitte piirduma teiste küsimustega, näiteks mis puudutab standardeid ja muud sarnast? ja nüüd proua Kallas, palun. Thank you very much uh.... suur tänu. mul on terve rida küsimusi ja loodan, et jõuan need kõik esitada kõigepealt, mis puudutab platvorme, konsulteerimisplatvormi, konsulteerimisdokument platvormide teemal käsitleb väga palju platvormidega kaasnevaid äh, ohte, aga jätab tähelepanu alt välja võimalused. kas äh, tulemuste puhul ei keskenduta võib-olla liiga palju äh, nendele, keda platvormid ohustavad või praegu on kõige suurem äh, tuntum platvorm ettevõttelt tarbijale platvorm, aga ettevõttelt ettevõttele platvormil on suurem potentsiaal. me ei tea, kuidas see areneb, millisel määral see, selle tähtsus tõuseb, kui komisjon nüüd hindab platvormi olukorda ning hakkab planeerima õigusloomeprotsessi, kas siis peaks lähtuma kõigile sobivast ühtsest lahendusest või kaasneb sellega oht, et see pidurdab innovatsiooni kuskil mujal. ühtse digitaalse turu strateegia ei räägi tööstuse digiteerimisest eriti, räägitakse rohkem tarbijatest ja veebis ostmisest ja müümisest, kuid äh, tööstuse digiteerimisest räägitakse ka palju, kas see on teadlikult välja jäetud või plaanite ka tegevusi selles valdkonnas. mis puudutab telekommunikatsiooni raamistikku, siis äh, erinevate teenuste vahel on olnud äh, elav konkurents. ja over the top teenuste puhul eriti on aga juurdepääs teenustele ei, selles valdkonnas ei ole tegevus olnud nii äh, elav, kuidas seda kuidas selles valdkonnas edasi tööd teha ja siin mainiti spektri küsimust, mina tahaksin küsida, kuidas komisjon selle valdkonnaga kavatseb tegutseda, kas keskendutakse ainult äh, oksjonite ajastatusele ja ühtsetele eeskirjadele või või, või äh, töötatakse ka ühiste kriteeriumite väljatöötamise nimel äh, oksjonite jaoks. suur tänu ja proua Kallas on kogu selle teema raportööriks meie komisjonis. härra Raimond Rohelised, palun. aitäh. kolm küsimust. ja need lähtuvad eelkõige just pressiteatest kolmekümnendast juunist ja ka sellega äh, kaasanenud faktilehest. seal on äh, kirjas, et komisjon võimaldab mõningate teenuste puhul sellist äh, nullmäära, mille puhul äh, kulusid ei teki, aga teiste puhul jällegi äh, seda zero reitingut ei võimaldata. ja see on minu meelest täiesti mõttetu, sellepärast et siin tehakse neid arveldusi era, erinevat moodi ja ma tean, et mõningad liikmesriigid on juba meetmeid võtnud selle zero reitingu vastu. ja kas siis ähm, need liikmesriigid peavad oma õigust muutma ja õigust kohandama vastavalt äh, teie äh, öeldule. ja teiseks te ütlesite, et ei ole võimalik teenuse, neid eriteenuseid, äh, tasulisi eriteenuseid luua. aga samas ähm, igapäevases elus on see traffic management ikkagi lubatud, et kas definitsioonid, mis on selles paketis ära toodud, on piisavad selleks, et, et vältida seda ähm, traffic management'i kuritarvitamist igapäevases praktikas ja kolmandaks kontroll, kontroll kõikide meetmete üle, et see, sellega tegelevad kahekümne kaheksas liikmesriigis vastavad pädevad äh, asutused ja VEREK äh, on ainult see üldine raamistik nii-öelda et kas see on tõesti teie meelest digitaalne ühtne turg või on meil kakskümmend kaheksa riiklikku turgu ja kuidas soovitakse tagada, et ühtse turuni jõutakse ja, ja nüüd, kui mul veel viis sekundit on, siis ma vabandan, vabandan, et mu telefon siin hakkas helisema. härra Ernst kuue nimel, proua Ernst, vabandust, kuue nimel. aitäh, jah, jääme ikka siis selle juurde digitaalne ühtne turg kindlasti omab võimalusi mitte ainult majanduse jaoks, vaid ka üldisemalt ühiskonna jaoks, sellepärast et eh, parem juurdepääs digitaalsetele turgudele, teenustele ja nii, et digitaalsele majandusele me ütleme jah, aga samas tuleb eh, sarnased õigused, juurdepääsuvõimalused tagada kõikidele. ja me ei näe seda eesmärki nii järjekindlalt oleks äh, järgitud selles, mida me kuulnud oleme. nii et see geoblokeerimine, siin on erinevaid seisukohti, mis peaks sellest saama. meie sooviksime, et see täielikult kõrvaldataks. ja sooviksin siis äh, selle kohta veel küsida. ja siis võrkude neutraalsus, te teate, et see on üks kõige olulisemaid teemasid, mitte ainult ITRE-s, vaid ka mujal ja mina sooviksin teada, et äh, kuidas tagada võrgu neutraalsus, kui ühelt poolt äh, mõned, äh, mõningaid teenuseid eelistatakse ja siis öeldakse, et võrgu neutraalsus tuleb tagada. et me ei saa ju rändlusega, rändlusega samamoodi jätkata ja nüüd Safe Harbori osas väga selged otsused juba vastu võeti Euroopa Kohtus eelmisel nädalal, nagu te kõik teate, et kui me räägime digitaalsest äh, turust, siis me ei saa kõrvale jätta seda teemat, äh, mis on äh, seotud isikuandmete kaitsega. ja ma arvan, et see peaks ka siinkohal väga olulist rolli mängima. ja ma sooviksin teada, kuidas see kohtulahend mõjutab neid tulevasi komisjoni ettepanekuid. aitäh aitäh. Äh, kolleeg Tamburano. E- aitäh. tere tulemast ähm, härra peadirektorile Violale. ja mina esindan siin täna oma kolleegi ähm, härra Borrellit ta kohtub äh, hetkel Itaalia presidendiga, seetõttu mina temaga, tema asemel praegu räägin. nimelt me Strasbourgis kuulsime et, et üheksakümmend protsenti sellest digitaalse ühtseturu paketist jõuab ka parlamenti. ja komisjoni kolleegium ka ootab, et parlament sellega intensiivselt tööd teeb meie toetame seda paketti, aga meil on ka mõningaid ähm, kriitilisi, kriitilisemaid punkte e, kodakondsus on oluline, samuti taristud, äh, ettevõtjate stimuleerimine ja loomulikult ka põhiõiguste kaitse on siinkohal tähtsad. meil oleks üks väga lihtne küsimus. nimelt meie sooviksime teada, kas äh, te oskate meile öelda, kas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesel poolaastal äh, meie lauale jõuavad järgmised algatused, mis on äh, siis ähm, geoblokeerimise vastu, siis ähm, infrastruktuuridesse äh, investeeringute suurendamine ja samuti, mis puudutab liikmesriikide kaasrääkimisõigust ja nende pädevusi. No, miss... aitäh. proua Valjan. Uh, aitäh härra eh, peadirektor Viola, ma hindan seda väga, et te eh, olete täna tulnud siia meiega kõnelema ja ja hindan ka teie eh, tööd, mis te teete komisjonis. nüüd autoriõiguste kohta. ma sain aru, et see algpõhimõte mm, oli, et autoriõigust tuleks kaasajastada, sest digi-, digitaalse aspektiga ei olnud üldõiguses, ähm, üldõigusaktides ähm, arvestatud. aga kui nüüd autoriõigused panna digitaalse ühtse turu konteksti, siis milline on autoriõiguste roll digitaalse ühtse turu äh, arendamisel, kas meil tuleb Euroopa tasandil üks määrus kahekümne kaheksa asemel, kuidas see äh, toimima peaks? kas me saaksime selle ähm, selle teema käigus tegeleda ka näiteks ülekandmise õiguste ja TV õigustega. aitäh, proua Niibler, palun. aitäh, härra esimees, kõigepealt ma sooviksin tänada selle arvamuste vahetuse eest ja teile, härra peadirektor, ähm, soovin teile palju edu ja õnnelikku kätt ähm, teie uuel ametikohal, millele te asusite siis alles hiljuti. kaks küsimust teile, nimelt te rääkisite sellest, kuidas digiteerimise kaudu terve ähm, tööstus ja majandusahelad, väärtusahelad muutuvad ja minu küsimus ongi, et et milline mulje on teile jäänud pärast neid erinevaid arutelusid sidusrühmade esindajatega, et kas meie ettevõtjad, suurettevõtjad, VKE-d on teadlikud nendest väljakutsetest, millega nad silmitsi on digiteerimise pärast, selles, et kui ma olen oma koduliidumaal Baierimaal, siis alati küsitakse, siis alati küsitakse, et eh, kuidas eh, nende ettevõtlus areneb ja kuidas nad kohanevad digiteerimisega ja samas need vastused, mis ma saan, need mind väga optimistlikult ei, ei meelesta. ja ma sooviksingi teada, et kuidas teie soovite motiveerida meie tööstust eh, nende väljakutsetega hakkama saada ja nüüd, mis puudutab siis erinevaid sektoreid, ma käisin eelmisel nädalal ka rahvusvahelisel autonäitusel ning ja sain palju infot ka iseseisva äh, selle autonoomse äh, autoga sõitmise kohta, et kas me oleme siin Euroopas praegu arengutega äh, tempot hoidmas või oleme jäänud ajast maha. ja siin räägiti juba Safe Harbori kohtulahendist ja me räägime ka kolmapäeval selle tagajärgedest ja mõjudest, et kui ma nüüd vaatan erinevaid kommentaare, kuulen ka oma äh, juristidest kolleegide seisukohti ja nagu me teame, viis juristi tähendab kuute erinevat arvamust. ja minu küsimus olekski, et, et kas teil on juba mingisugune selgem pilt olemas, kuidas teie te käsitlete seda kohtulahendit ja kuidas te kavatsete selle äh, Äh, õiguskindluse lünga võimalikult kiiresti nüüd kõrvalt teha. aitäh, härra Roel, palun! härra peadirektor, te just äsja äh, viitasite sellele, et see digitaalne maailm pakub äh, võimalusi ka töökohtadele aga siin tuleb ka vaadata, milliseid kutseoskusi täpselt puudutab, aga põhimõtteliselt on teil õigus. aga mida siis poliitika peaks tegema, sellepärast et ka komisjon ja meie käime poliitika valdkonnale selleks, et tõesti siin midagi ära tehtaks ja mind ei huvitaks mitte nii see detailsed argumendid, vaid just see põhimõte, näiteks ehm, kas me peame kõige olulisemaks prioriteediks jääma isikuandmete kaitse või me peaksime ehm, õppima kogemustest, et me peaksime, peaksime vaatama, kuidas andmekaitse digi, digitaalse ühtsel turul toimib et võib-olla see küsimus on ebameeldiv, et ma ei ole sellele veel vastust saanud. aitäh, aga kindlasti sellele vastus tuleb. härra Solinio, palun. aitäh. mina sooviksin õnnitleda härra peadirektorit tema väga hästi üles ehitatud ettekande eest raport, eh, mis käsitles siis erinevaid väljakutseid, millega Euroopa digitaalne ühtne turg silmitsi on. ma küll ei lugenud, aga te tõite välja üheksa, kümme, üksteist väga olulist teemat. et kui nüüd need üheksa, kümme, üksteist olulist teemat tuleks edasi arendada eh, kahekümne kaheksas liikmesriigis, siis siin on eh, siis äh, siin tuleb äh, üle kolmesaja erineva arengu, nii et me räägime siin praegu digitaalsest äh, revolutsioonist ka platvormide osas, eelmise sellise revolutsiooni me juba kaotasime. ja minu küsimus läheb võib-olla teie nii-öelda jurisdiktsioonist kaugemale. aga meil on vaja visiooni digitaalse ruumi jaoks, digitaalse ühtse turu jaoks, siia käib ka audiovisuaalne töö, tööstus ja, ja nii edasi. et kui meil ei ole digitaalturu jaoks sellist keelt, mis lähtuks meie väärtustest, kas te siis leiate, et meil on võimalik sünkroniseerida need kolmsada erinevat protsessi meie liikmesriikides. mina soovin, et digitaalsest ühtsest turust saaks edulugu aga meil on oluline omada ka seda üleüldist visiooni, see on oluline. aitäh, kuna rohkem küsimusi ei ole, siis ma paluksin, et härra Viola ka vastaks esitatud küsimustele. ja minule jäi tunne, et äh, need olid tõesti väga kõrge kvaliteediga küsimused, väga keerulised küsimused, siis me anname teile viie minuti asemel kümme minutit vastamiseks. Uh... suur tänu, härra esimees. nagu te isegi ütlesite küsimused olid keerulised, äärmiselt tõsiseltvõetavad, annan endast parima kümne minuti jooksul, püüdes nendele vastata. kui mul ei õnnestu kõigile küsimustele vastata, siis ähm, ja igal juhul ma annan endast parima, püüan kõigele vastata, kõigest rääkida, teha seda sama tõsiseltvõetavalt nagu teie ja täpselt. proua Del Castillo küsis ühtse digitaalse turu jätkamise kohta ja rändlushindade ülevaatamise kohta. oleme seda protsessi juba alustanud, parlamendilt toimus teise lugemise hääletus, aega meile eriti ei ole, aeg, mis meile komisjonile anti, on näpp, oleme, napp, oleme tööd alustanud ja usume, et äh, rändluse ülevaatamisega saab kiiresti ja edukalt ühele poole jõuda. proua Del Castillo mainis äh, spektri küsimust, mida mainisid ka teised austatud parlamendiliikmed, vastaksin spektri küsimustele ühiselt. jah, tõesti me oma esialgse kümneminutilise sõnavõtu käigus ma seda teemat ei puudutanud, väga raske oli kõike kümne minuti sisse mahutada, aga meil toimub praegu avalik kuulamine ning väga raske on praegu öelda, mida komisjon hakkab tegema. aga on üks asi, mida on kaalutud nii parlamendis kui komisjonis, komisjon on teinud omapoolse ettepaneku tegime seda kaks aastat tagasi, telekommunikatsiooni ühtne turg, parlament hääletas selle üle esimesel lugemisel, esitas oma lisandused ning äh, hoides alles seejuures komisjoni välja pakutud struktuuri. hoolimata komisjoni ja parlamendi pöördumistest äh, nõukogu poole palvega seda teemat arutleda, on nõukogu eitavalt vastanud ning on öelnud, et spektri ettepanekut, mille on teinud komisjon ja parlament, ei ole ajapuudusel võimalik arutada. meie arvates parlamendi esimese lugemise tulemus spektri kohta on väga oluline, suur enamus Euroopa Parlamendis toetas seda, see põhines komisjoni ettepanekul, nii et kaks institutsiooni on ühel meelel, spektrisüsteemi tuleb äh, reformida ning paremini Euroopas korraldada. kolmas institutsioon on öelnud, et nad põhimõtteliselt on nõus selle tähtsusega, kuid neil pole aega selle käsitlemiseks. nii et äh, see on siis äh, praegu asjade seis, algus punkt, kaks aastat on läinud, interneti äh, valdkond areneb valguskiirusel, nii et mõningad spektri osad tuleb võib-olla üle vaadata, aga poliitiliselt on, on meie praegune asjade seis selline. mis puudutab ähm, juhtimise teemat, äh, mida käsitleti ka teistes küsimustes, äh, siis ähm, reguleeriva tasandi koostöö on olnud tõhus, rakenduseeskirjade puhul, aga nüüd tuleb koostöö tuua uuele tasandile. peab algama uus etapp, sellepärast et telekommunikatsiooni ühtsel turuga tuleb kaks tähtsat uut rolli. esiteks juhtida netineutraalsuse eeskirju, millest räägin hiljem täpsemalt ja teiseks koos komisjoniga tuleb rändluse määrus ellu rakendada, need on uued ülesanded. ja see ei too endaga kaasa ainult arvamuse esitamist teiste reguleerijate ettepanekutele, vaid see tähendab Euroopa tasandi kooskõlastust, me peame mõtlema tõesti juhtimise üle, järele vaatama, kuidas saab süsteemi parandada euroopalikult ning tõhusalt vabandan, kui ma vastan küsimustele segamini, mitte selles järjekorras, nagu need mulle esitati, aga kuna aega, aeg on napp, katsun neid rühmitada kuidagi. mult küsiti ka netineutraalsuse kohta. netineutraalsuse kohta ütleksin järgmist. kõigepealt Euroopas on saavutatud erakorralisi tulemusi kui Euroopa Parlament otsustab poliitilisele kokkuleppele teisel lugemisel ka oma heakskiidu anda hääletusel, siis on meil, oleme me esimene piirkond maailmas, kus on esmatasandi õigusaktid netineutraalsuse küsimuses ning äh, sellega lõpetatakse kolmesaja miljoni inimeste blok-, inimese blokeerimine internetipakkujate poolt me oleme viinud läbi uurimuse internetikiiruse üle, avaldasime selle täna ja see näitab et, et kolmkümmend protsenti Euroopa kodanikest ei saa tegelikult soovitud kiirust. kõik see selle ettepanekuga lõpeks. Euroopa tasandil ja ühe õigusaktiga. Ameerika Ühendriikides on asjad teistmoodi, nagu te teate. Ameerika Ühendriikides on ainult administratiivne äh, korraldus, mis netineutraalsust reguleerib, kohtunik võib selle tühiseks äh, kuulusta, kuulutada ja puht administratiivsel tasandil võib seda muuta. teisel lugemisel äh, hääletusega vastu võetud tulemus on peaaegu ümberpööramatu. kui netineutraalsuse eeskirjad on Euroopas paigas, ei saa keegi enam suunda muuta. nii et äh, minu meelest on see üsnagi erakordne tulemus loomulikult äh, kõike eeskirju saab parandada, täiustada, aga praegunegi tulemus äh, oleks äh, erakordne ning selle mõju oleks viivitamatu. ja ainuke teema, mis jääb, on need null lõivu teenused, null tariifi teenused, poliitiline kokkulepe selles küsimuses on üsna selge. Need teenused, kui need äh, aitavad kaasa innovatsioonile, konkurentsile, siis äh, selle üle peaks äh, liikmesriikide reguleeriv tasand otsustama. reguleerija peab sekkuma, kui tekivad konkurentsi või innovatsiooni moonutavad asjaolud seda lähtuvalt pereki ühistest suunistest ja reguleerijal on siis kohustus tagada konkurents. ma arvan, et äh, üsna selge on, kuhu suunas asjad liiguvad ning äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki, mitte ainult kaks, saavad saavad äh, vajadusel sekkuda üldtariifi teenuste puhul. ja siis veel küsimus mis puudutab traffic management'i eeskirjad on jällegi selged. kui parlament kinnitab teisel lugemisel vastu võetud do selle dokumendi, siis ei ole võimalik saada paremat interneti juurdepääsu äh, suurema summa eest saab pakkuda rohkem äh, kiirust, suuremat kiirust. teistsuguseid teenuseid, aga avatud internetti ei saa siis liigitada teistmoodi. see on üsna selge eeskiri, mis äh, selle algatusega vastu võetakse ja siis kohtuotsus äh, Safe Harbor kokkuleppe osas. Euroopa Kohtu otsus kui selline kuulub äh, kinnipidamisele, see on selgem, selgemas selgem. nii et äh, ma olen pisut üllatunud, kui mõnevad, mõned kriitilised hääled väljaspoolt poolt Euroopat on öelnud, et see kuulub, kuulub kritiseerimisele ja ei pruugi tähendada midagi. kohtuotsust tuleb austada, see on selgem selge ning see toob kaasa endaga muutuse, igal juhul tuleb äh, kohtu poolt välja toodud õigusi austada järgmine samm on teha koostööd andmekaitse pädevate asutustega Euroopas, et me saaksime Euroopa ettevõtetele, ka Ameerika Ühendriikide ettevõtetele anda suuniseid selle kohta, kuidas kohtuotsust õigelt rakendada. samal ajal on oluline ka see, et andmekaitsemäärus, mida käsitletakse praegu parlamendis ja millega toimuvad nõukogus kolmepoolsed läbirääkimised, praegusel ajal, et see võetakse vastu võimalikult kiiresti, et meil oleksid ühtsed eeskirjad andmekaitsega seoses kogu Euroopas. nii et ähm, austades Euroopa kohust, andes juhtnööre ettevõtetele selle kohta, kuidas seda õigelt rakendada, kiirendades ühise raamistiku vastuvõtmist oleme me kindlasti Safe Harbori kohtuotsusega tulnud väljakutsete kõrgusel. meie läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega samal ajal jätkuvad iseenesestki mõista ning loodame, et kohtu tõstatatud mureküsimusi analüüsivad põhjalikult ka Ameerika Ühendriikide ametivõimud selles kontekstis loodame loomulikult ka seda, et saame oma koostööpartneritega jätkata konstruktiivset dialoogi. siis mis puudutab tööstusvaldkonda ning konkurentsivõimet tööstuse valdkonnas ja viide sellele, et komisjoni strateegia ei ole selles küsimuses piisavalt üksikasjalik me peame digitaalse majanduse tähtsust äh, siin veelgi jõulisemalt äh, jõustama. meie oleme soovinud äh, nii teenuseid kui tööstust digiteerida. see on konkurentsi alalhoidmise, konkurentsivõime alalhoidmise seisukohast väga oluline. tahame omalt poolt kanda hoolt selle eest, et pilveteenuste kasutamist saab kasutada erinevate protsesside kaasajastamiseks, me tahame tõsta standardeid selleks, et, et seda tagada omalt poolt. ja siis teine teemavaldkond, mille kallal me tööd teeme, on Euroopa Liidu nii-öelda teaduste film. teaduspilv, tahame kanda hoolt selle eest, et teadusuuringutel on tehnoloogia arenemisest kõige rohkem kasu, et kõik teaduskeskused, kõik ülikoolid äh, on varustatud vahenditega ja, ja, ja võimalustega äh, andme töötlusvaldkonnast ja pilvetöötlusest kõige rohkem kasu saada. mis puudutab platvorme, vabandust, et ma ei vasta kõigile ükshaaval äh, küsimused äh, proua Kallaselt, Blanco Loppe, kolleeg Blanco Loppeselt äh, ja teistelt. vastan teile ühiselt, mida te, mida me ootame õigusloomelt, kuidas saavutada õige tasakaal sekkumise ning innovatsioonikaitse vahel. mida me ootame, mida ma ootan nagu ma juba ütlesin, digitaalse sisu ning autoriõiguste valdkonnas tehakse algatusi. mis puudutab platvorme, siis kõigepealt peame me mõistma, milles probleemid seisnevad. ja selleks olemegi käivitanud avaliku kuulamise. seda teemat mainisid ka teised austatud parlamendiliikmed proua Niibler, kes on, kes küsis, kas me kuulame, mida sidusrühmadel on öelda, jah, jah, kuulame. ja me oleme koostanud ka väga põhjalikud küsimustikud teemakohtade kohta nagu innovatsioon ja ebakindlus, mida innovatsioon kaasa toob. Nendest me, me uurime neid teemasid väga põhjalikult, härra Henkel küsis, miks tuleb eesmärke paika panna. komisjon ei äh, hakka kellelegi kohustuseks tegema protsentarvu, arve kui palju tuleb müügi äh, veebis äh, läbi viia või et kui paljudel ettevõt-, kui paljudel inimestel peab olema juurdepääs protsentuaalselt äh, pangateenustele ja nii edasi ja nii edasi. avatud majanduses ei ole see ei mõistlik ega ka võimalik. meie kavatseme omalt poolt avaldada digitaalse majanduse ja ühiskonna indeksi liikmesriikide kaupa, kus äh, analüüsitakse olukorda ning saab äh, arengut äh, lähtuvalt sellest indeksit, indeksist hinnata. see on meiepoolne teenus ah, avalikele organitele, ettevõtetele, kodanikele. meie ei kavatse tõesti omalt poolt hakata ette kirjutama, kuidas asjad peaksid arenema esimees küsis selle küsimuse ning äh, tundis muret meie väikeste ja keskmise suurustega ettevõtete tuleviku pärast. Nemad on meie majanduse alustalaks ning äh, loomulikult tunneme nende pärast muret, aga väga paljud väiksed keskmise suurusega ettevõtted on muutumises, nemadki muutuvad loominguliseks äh, ka veebis. ning ma olen veendunud, et isegi traditsioonilisemad sektorid saavad digitaalmajandusest kasu, kohanevad digitaalmajanduse tingimustega. ning tõesti, ei oleks eriti mõistlik hakata meie ettevõtetele ette kirjutama, kuidas nemad oma tulevikku peaksid korraldama. proua Valean küsis autoriõiguste kohta ning selle kohta, mida me täpselt äh, kavatseme teha. nagu ma ütlesin, me püüame kaasajastada selle valdkonna raamistiku, see on keeruline ülesanne, teeme seda etapi kaupa. see on vajalik. sellepärast, et äh, autoriõiguste kaitse on äh, interneti majanduses isegi varem, tähtsam kui kunagi varem, kõik põhineb teadmistel. ja samas praegusel hetkel eeskirjad ei, ei vasta sellele, mis praktikas toimub. igasuguse sisu juurde võib pääseda sekundite jooksul. me peame siis raamistikku muutma, aga me ei taha kirju-, teda, teha ettekirjutusi, mis sunniks ettevõtteid liikuma suunas, kuhu nad ei taha liikuda. me tahaksime omalt poolt aidata neil paremini müüa ja samal ajal stimuleerida ka loovat sektorit äh, oma loomingulisust äh, edendama neti kaudu ma püüdsin kiiresti vastata kõikidele küsimustele, loodan, et jõudsin ja kui lubate, siis võib-olla räägin, vastaksin ka viimasele küsimusele, mis mul siin kirjas on. härra Tamburano küsis, millal on oodata õigusloomelisi algatusi. härra Ansip, see on seotud ka meie digitaalse ühtse turu strateegiaga äh, härra Ansip on kuulutanud välja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta strateegilise plaani, kus kavatseme kõigepealt teha esimese algatuse geoblokeerimise kohta. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta keskel teeme ettepaneku telekommunikatsiooni eeskirjade ja audiovisuaalsektori eeskirjade reformi kohta ning äh, samal ajal töötame välja ka meie käibemaksueeskirjade kaasajastamise äh, reformi, mille kohta teeme ettepaneku tõenäoliselt teisel poolaastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Äh, vabandan, et vastasin nii äh, ülevaatlikult, püüan teie küsimustele kirjalikumalt, põhjalikumalt vastata. suur tänu! ja suur tänu, et te ka tulite siia, suur tänu, et te olite valmis vastama meie küsimustele nii täpselt. küsimusi oli palju ja sellega siis lõpetame meie tänase pärastlõunase töö. kohtume jälle homme hommikul meie tööstuse teadusuuringute ja energeetikakomisjonis härra Puusaki kogenud käe all. ilusat õhtut teile, aitäh! There are also uh, going in